okay, everybody um.... hea küll nüüd, äh, tere tulemast, oleks väga kena, kui te suudaksite istuda oma kohale, sellepärast et nagu ikka, on meil jällegi väga palju äh, asju päevakorras. niisiis mul ei ole vaja siin hakata pikka sissejuhatust tegema me oleme juba viis minutit kaotanud, tegemist on avaliku kuulamisega, mis puudutab tuletisinstrumente ja börsiväliseid tuletisinstrumente ning formaadi järgi, nagu programm ette näeb, on meil siis sõnavõtud Äh, äh, järelevalveorganitelt, avalike äh, sektori asutustelt, siis maakleritelt ja suurtelt lõppkasutajatelt. me kuulame ära kõigi nende sõnavõtud ja siis järgnevad küsimused ja vastused ja arutelu. ning ma olen teadlik asjaolust, et meie esimene kõneleja, härra Jouet, peab pisut varem lahkuma, seetõttu me üritume, üritame Äh, siis keskenduda nendele küsimustele, millele tema peab vastama kõigepealt. Äh, niimoodi me siis äh, oma tööd täna korraldame ja lõpus siis härra Langen, kes on raportöör, võtab asja veel kokku, sest tema koostab meil raporteid tuletisinstrumentide kohta. niisiis ma paluksin meie kõnelejaid, et nad peaksid kinni oma kõneajast, sest muidu meil ei ole aega küsimuste jaoks ja siis lähevad saadikud tigedaks ning äh, ärge palun kõnelge liiga kiiresti, sellepärast et äh, siis tekib tõlkidel probleeme ning äh, meil läheb veel rohkem aega kaduma, kui ma pean teid katkestama ja paluma teil aeglaselt rääkida. niisiis, meie esimene kõneleja on härra Jean-Pierre Jouet, Prantsuse Alternatiivse Haldusfondi direktor, Cesari juhatus, juhataja, nii et, et teil on härra Jouet sõna suur aitäh eh, sissejuhatuse eest ja nüüd ma asun siis kohe asja juurde ja eh, minu sõnavõtt on prantsuse keeles. Eh, et ma saaksin kõnelda nii kiiresti kui võimalik. eesistuja, lugupeetud parlamendisaadikud G kakskümmend Londonis käsitles sama teemat, millega meie siin täna äh, tegeleme. tegemist on siis äh, teemaga, mis tõstatus ka Pittsburghis möödunud äh, aastal G kahekümne tippkohtumisel, tehti algust standardiseerimisega seal käsitleti siis neid tuletisinstrumente, mis peaksid olema prioriteetsed Äh, börsivälisel turul ning me üritame äh, seal äh, võetust siis lähtuda ja loodame, et me saame varsti paika mingid põhimõtted, mida saame hakata ka ellu rakendama ning ma loodan, et see töö, mida teie siin oma komisjonis teete, meie tänane töö, töö, mida tehakse tihedas koostöös Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, on kiire ning üksmeelne Eh, nii et, et need Euroopa standardid, mille me homme paika paneme, tõesti vastavad meie partnerite ootustele. ma tahaksin tänada härra Langenit, mul on väga hea meel teda täna jälle siin näha. suur aitäh selle suurepärase raporti eest eh, parameetrid on eh, väga selgelt paika pandud tema raportis ning ta on väga selgelt kirjeldanud seda, kuidas tuleb edasi minna. suur aitäh, härra Langen, Äh, turureguleerijad omalt poolt äh, on teinud Cesari grupiga tööd ja seda gruppi mina loomulikult juhin ja küsimus on nüüd selles, mida me tahame siis teha. kõigepealt, kui puhkeb tulekahju, teisisõnu, kui Äh, on süsteemne tegija, kes läheb pankrotti, äh, siis on meil vaja tulekindlaid uksi ja meil on vaja, et need automaatselt sulguksid. teisisõnu, me ei soovi vastastikust sõltuvust äh, finantssektori tegijate vahel, et selline sõltumatus seaks kogu süsteemi stabiilsuse ohtu. teiseks, kuna läbipaistvus soodustab äh, turu terviklikkust ning turu toimimist, siis me soovime äh, seda, mida me siiani ei ole näinud, nimelt äh, me tahame teada, kes ostab mida kellelt, millise summa eest, turgudel, mis siiamaani pole olnud üleüldse läbipaistvad. kuidas seda kõike saavutada? ma arvan, et me, meil on kolm valdkonda, kolm asja Äh, millele tuleb reguleerimise käigus tähelepanu pöörata, meil on vaja standardiseerida, meil on vaja arveldada ja meil on vaja salvestada. Äh, alustagem standardiseerimisest, sellepärast et kui asjad on äh, juba standardiseeritud, siis on hüvitisi ka kergem maksta. nii et, et te näete, kui oluline on selline eelnev formaatide paikapanemine, see muudab arveldamise ka palju tõhusamaks. me teame loomulikult, et mitte kõike ei saa standard, standardiseerida, aga Äh, see ei tähenda seda, et me ei peaks ambitsioonikaid eesmärke seadma. järgmiseks sammuks on siis arveldamine, äh, arvelduskojad on äh, siis need tulekindlad uksed, millest ma rääkisin. ma tahaksin rõhutada seda väga olulist lüli riskiahelasse, nimelt täiendavaid ettevaatuse abinõusid, mis aitavad äh, seda süsteemi muuta tugevamaks. ja Cesar äh, kuidas neid arvelduskodasid reguleerida? ma arvan, et me peame reguleerima neid täpselt nii, nagu nad oleksid pangad või mis tahes muud krediidiasutused. Äh, see näeb, äh, see tundub minu jaoks olema samavõrra oluline. minu arvates peaks arvelduskoda äh, jääma siis selle võrdlusvaluuta valdkonda, nii et, et saaks teha pahe, paremat koostööd keskpangaga, millega ta on seotud, sest et keskpank on ju viimase instantsi laenaja ja me peame panema paika ka esialgsed nõuded pankadele vastavalt sellele, kas nad siis arveldavad või ei, sest et pankadel peab olema ka mingi eh, tasu selle arvelduse eest ja eh, seda on siis ka välja pakutud. nagu ma ütlesin, mitte kõike ei ole võimalik standardiseerida ja kõike ei ole võimalik ka arveldada. ja seda me tegelikult ei soovigi eh, tooted on niivõrd eksootilised, eh, nad ei ole osaks meie igapäevasest elust ning arvelduskojad ei saa riskidega tõhusalt toime tulla. ja nüüd järgmine punkt. Eh, me peame siis salvestama kõik need tehingud. Eh, meil on praegu kriis Kreeka riigi võlaga ning see tuletab meile meelde, et ei ole õige et keskpangal ei ole aimu selle kohta, mis toimub, kes, kellele, mille eest turul maksab. Äh, kõne all on Euroopa suveräänsuse küsimus ja ka see, kuidas turud toimivad. see tähendab, et me peame paika panema need äh, kauplemise teabehoidlad, äh, me salvestame need tehingud ja seega meil on üldine ülevaade kõigist kohustustest, mis kõigil osapooltel kõikjal on Eh, see parandaks meie makrotasandil tehtavat usaldusnormide järelevalvet. Eh, need eh, kojad võiks olla kasutusel ka mikrotasandi usaldusnormide järelevalve osas, et turuväärkasutusi paremini avastada. mina isiklikult toetan sellist lähenemist, me võiksime lihtsalt pikendada äh, Äh, finantsinstrumentide turu direktiivi nõudeid äh, ja meha-, võib-olla see mehhanism, mida praegu kasutatakse, on liiga keeruline ja kakskümmend, kahekümne seitsme riigi reguleerivad ametkonnad on seotud, nii et, et äh, on väga palju erinevaid tehinguid, infovahetuse liike. palju parem oleks, kui meil oleks keskne info kogumise süsteem, meil oleks see eh, tehingute kauplemise kohta teabehoidla ning eh, see võiks siis kõiki turuosalisi, mitte ainult reguleerijaid, informeerida nendest tehimu, tehingutest, millistel tingimused toimusid, see peaks olema siis kauplemise järgne informeerimine ja seega oleks läbipaistvus tagatud. me räägime nüüd nende teabehoidlate arvust ja asukohast ja siin on kaks võimalust. meil võiks olla näiteks üks äh, äh, teabehoidla kogu maailma jaoks, see on üks võimalik lahendus ja teine võimalik, äh, võimalik lahendus oleks siis see, et üks selline teabehoidja igas olulisemas kauplemispunktis Äh, seda suveräänsuse põhjusel Eh, seega saaks siis eh, andmeid koguda formaadis, mis sobib kohalikele reguleerijatele. meil on need kaks viisi, kuidas sellele küsimusele siis lähendada. üks on siis selline rahvusvaheline kauplemisteabe hoidla, eh, see oleks väga ambitsioonikas ja ka selleks on, selles, seejuures peaks Euroopa reguleerijatel olema juurdepääs ilma igasuguste piiranguteta kõigile nendele andmetele, mida nad vajavad. kui seda nõuet ei täideta, siis meil on vaja ühte kauplemisteabehoidlat igas kauplemispunktis. ning meie arvates oleks väga raske äh, saavutada kokkulepe, et kõik lepingud, mille üle peetakse läbirääkimisi finantstehingute üle, tuleks aval-, avalikustada mitte Euroopa päritolu organitele. ja äh, ma arvan, et Euroopa õigus Äh, peaks meile selles osas appi tulema, kui me selles suunas läheme. niisiis äh, me peame standardiseerima, me peame selgitama, me peame salvestama. Äh, seda me üritame teha, me järgime G kahekümne teekaarti ning meie esialgne seisukoht oli selline, et nii palju kui võimalik Äh, tegeleda nende läbirääkimistega, mis puudutavad börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemist ja la-, ma loodan, et te lülitate selle äh, punkti ka oma aruteludes ja lõpetuseks minu isiklik seisukoht äh, kahel teemal, mida komisjon, raportöör härra Lange ning paljud teised parlamendiliikmed on käsitlenud. kuigi nad ei ole selle teemaga veel põhjalikku sügavusse läinud kõigepealt, milline oleks uue eh, Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti roll. ma arvan, et selle ameti roll oleks volitada ning teostada järelevalvet eh, üle-euroopaliste infrastruktuuride üle. Eh, oleks õige, kui asi niimoodi toimub, et Euroopa Keskpank ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus koos keskpankade süsteemiga äh, Äh, volitavad siis, annavad tegevusloa arvelduskodadele ning äh, omavad siis äh, inspekteerimisõigust nende raamatupidamise üle, kui tegemist on transnatsionaalsel tasandil tegutsevate arvelduskodadega, aga meil on vaja Äh, mingit seost äh, ka reguleeriva ametkonnaga. Te olete oma kõneaega juba üle minuti ületanud, ütleb äh, juhataja. kas te saaksite lõpetada? jah. ja minu viimane märkus minu arvates on väga oluline, et ähm, süsteemsete riskide nõukogu suudaks teostada järelevalvet kõigi finantsinstitutsioonide üle, pankade üle ja eriti nende Äh, institutsioonide üle, mis on finantssektori välised. Äh, nende jaoks on vaja spetsiaalset mehhanismi ja nüüd tõepoolest minu viimane punkt äh, minu arvates on äärmiselt oluline, et need arvelduskojad ja kauplemisteabehoidlad ja võib-olla me peaks vaatama üle uuesti turu kuritarvitamiste direktiivi, nii et, et reguleerijad tõesti näeksid, millised on puudused, millised on probleemid, mis turul esitavad, aitäh! Uh, suur aitäh! liikmetele on välja jagatud ka originaalkeeltes kõned. nii et eh, kui te soovite mm, ise hiljem vaadata üle midagi sellist, mida praegu võib-olla esineja ei jõudnud kirjeldada, siis on teil olemas tekst. meie aga läheme edasi ning infrastruktuuri pakkuja nimel peab nüüd kõne Hendrik Paulson, kes vastutab eh, Euroopa eh, tuletisinstrumentide eest lugupeetud eh, proua esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, härra Langen, suur aitäh, et te olete mind siia kutsunud ning et ma saan teile rääkida eh, arvelduskodadest. ma töötan Nasdaq Omaxis eh, Euroopa tuletisinstrumentidega, tegemist on globaalse börsiettevõttega, mis tegeleb turgudega üle kogu maailma ja samuti töötame me turutehnoloogiatega rohkem kui viiekümnest riigist. kogu oma karjääri olen ma töötanud tuletisinstrumentidega, peamiselt siis äh, olengi töötanud börsiettevõtetes, äh, börsil või arvelduskodades. tuletisinstrumendid on fantastilised instrumendid, mis aitavad kaasaegse majanduse arengule kaasa, kuid äh, kahjuks on siin ka oma miinuspool, tuleb hakata tõsisemalt mõtlema riski haldamisele. kahe tuhande kaheksandal aastal tekkis finantskriis ja kõik said aru, et börsivälised instrumendid kahjuks suurendavad ähm, erinevaid riske majanduses, juhul kui neid riske sobivalt ei maandata. ning nüüd on turuosalised, sealhulgas ka pangad ja börsiettevõtted ja arvelduskojad ning äh, poliitikud ja regulatiivasutused hakanud astuma sobivaid samme ja võtma meetmeid, et vähendada tuletisinstrumentidega seotud riske. ma tahaksin siinkohal viidata sellele, et G kahekümne järeldus on meie jaoks väga oluline verstapost. tsiteerin, kõik standardiseeritud börsiväliste tuletisinstrumentide lepingud peaksid olema sellised, mida, millega saab kaubelda börssidel või elektronkaubanduse platvormidel ning neid tuleks arveldada kesksete ähm, äh, keskselt vähemalt kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks ning samuti tuleks nendest lepingust aru anda kauplemistead-, teabehoidlatesse ja need ähm, lepingud, mida tsentraalselt ei äh, arveldata, nendel tuleks, neile tuleks rakendada kõrgemad kapitalinõuded, tsitaadi lõpp. see on väga oluline ja oluline on, et need G kahekümne põhimõtted jõuaksid ka äh, reaalsesse ellu kui me tahame, et meil oleks äh, stabiilsed finantsturud ning et Euroopa majandus taastuks, tuleb neid riske kindlasti maandada börsid ja vastaspoole, keskse vastaspoolega arveldamine on kriisile vastu pidanud. kogu kriisi ajal on just nende instrumentide abil olnud instrument, olnud investoritel ligipääs läbipaistvatele turgudele ning äh, kuigi äh, finantssüsteemi on kõvasti proovile pandud, on just tänu nendele instrumentidele siiski säilinud usaldus äh, süsteemi suhtes kahepoolseid riskihaldamismeetodeid on mitmeid, ähm, on ka mitmeid riskide leevendamise meetmeid. arvelduskoda või keskse ähm, vastaspoolega arveldussüsteem tähendab seda, et ähm, on võimalik arvesse võtta kõigi kauplejate äh, riske ning äh, kõigil äh, kujundada neile sobiv positsioon CCP ehk keskse arvelduspool, keskse vastaspoolega arveldussüsteem on parem kui ükski kahepoolne tehing, äh, sest ta hõlmab kõigi riske. ning äh, ma tahaksin siinkohal tuua välja mõned väga tähtsad aspektid, mille tõttu CCP on nii oluline ja nii sobiv riskihaldusmeede. kõigepealt, CCP-d annavad riskihaldusele nii-öelda distsiplineeriva raamistiku. arvelduskotta, arvelduskoja definitsiooni on sisse kirjutatud riskihaldus. see, et kõikidel laenudel peab olema tagatis. see, et kõiki tuleb kohelda võrdselt et ei tohi teha erandeid ka mitte suurtele või väga tähtsatele klientidele või väikestele klientidele või oma naabritele või ükskõik kellele, kõiki kliente tuleb kohelda võrdselt alati tuleb äh, kõik äh, tehingud korrektselt lõpetada. arvelduskoda äh, peab astuma selgeid samme isegi siis, kui ta ainult kahtlustab pettust või mingit ebakorrektset tegevust. CCP seega on ähm, distsiplineeritud, distsiplineeriva riskihaldussüsteemi osa. teiseks võimaldab CCP töötada ka ühe vastaspoolega ta võimaldabki töötada ühe vastaspoolega ja asendab äh, mitmeid tehinguid mitmete osapooltega. see tähendab, et on üks positsioon ja üks vastaspool. ja kolmandaks, kolmas unikaalne äh, tunnusjoon, mis CCP-l on, äh, CCP-d, arvelduskojad ise ei võta positsioone. seega nad ei võta ka riski. kui mingis olukorras on CCP sunnitud võtma positsiooni, tuleb see positsioon koheselt sulgeda. ning need tunnusjooned, mida ma praegu kirjeldasin, tähendavadki, et CCP on väga sobiv riskihaldusmeede ja on ka oluliselt tugevam, oluliselt tõhusam meede kui ükski kahepoolne riskihaldusmeede. mina, kes ma siin olen nüüd kiitnud arvelduskodasid, sest olen neis pikka aega töötanud. Äh, annan endale ometi aru sellest, et CCP ei ole sobiv lahendus kõikide toodete jaoks. on ka selliseid tuletisinstrumente, mis on äärmiselt keerukad või väga riskantsed või äh, mida kasutatakse vähem sageli, harvemini ning äh, selliseid tooteid ei saa arveldada CCP abil. CCP Äh, on väga kasulik äh, suurele osale turust, kuid äh, ei suuda lahendada kõiki probleeme, mis turul tekivad. mida rohkem tuletisinstrumente arveldatakse CCP kaudu, seda suurem on ka vajadus CCP-de hea reguleerituse järele meil on vaja uut üle-euroopalist äh, tugevat äh, määrust, mis peaks olema uue õigusloome keskne osa. see tähendaks seda, et kogu Euroopal oleks ühtsed mängureeglid, kõik arvelduskojad äh, töötaksid samade standardite alusel ning NASDAQ mm, minu asutus kindlasti tervitab nii neid uusi reegleid kui arvelduskodade järelevalvet. Euroopal peavad olema ühtsed mängureeglid ma tahaksin rõhutada ühte väga tähtsat aspekti CCP, CCPD reguleerimise juures ja selleks on sõltumatus, kuigi on ka palju teisi äh, tunnuseid, mis on olulised. sõltumatus on tähtis sellepärast, et tuleb tagada igasugune konfliktide puudumine riski haldamises ja tuleb tagada, et CCP äh, suudaks riskihaldusvaldkonnas äh, ähm, toimida tõhusalt ka börsid on turu stabiilsuse suurendamisel järjest tähtsama rolliga. selge, selge hinnakujundus on kasulik kogu finantssüsteemile. teatud tuletusinstrumente tuleks arveldada börsil, kuid need instrumendid peavad börsile sobima. ja see arveldamine peaks olema tõhus ja läbipaistev kõigi kasutajate jaoks lisaks sellele on börsi, börsil arveldamine äh, neutraalne. ja see on väga oluline, võttes arvesse praeguseid äh, rahutuid aegu. inimesed äh, vajavad süsteemi, mis on kergesti ligipääsetav ja usaldusväärne ja nüüd äh, paari sõnaga ka äh, suurettevõtetest, mis on lõppkasutajateks. ma arvan, et nad on väga olulised ja nad vajavad äh, teatud mõttes erikohtlemist, sest neil on erivajadused. on selge, et mitte kõik sellised ettevõtted ei ole süsteemse riski allikaks ja mitte kõiki neid ei tule kohelda eriliselt. kuid siiski, süsteemse riski küsimus on midagi sellist mida ei saa hinnata lihtsalt selle põhjal, kuidas tavaliselt kasutatakse tuletisinstrumente. rõhk ei ole sõnal kuidas, sest tuletisinstrumente saab kasutada äärmiselt mitmekesiselt ja äärmiselt keerukalt ning tegelikult on praktikas raske kindlaks määrata, kuidas see kasutamine toimus, seda on kas-, ähm, seda on keeruline jälgida. kõige kasulikum on süsteemset riski mõõta suuruse järgi mida suurem ettevõte, seda suuremad positsioonid, seda suurem on võimalus, et, et tekitatakse süsteemne risk, olenemata tegevusvaldkonnast. keskne, äh, äh, sellised suurettevõtted peaksid kasutama keskset arveldussüsteemi. ja äh, kuna ma näen, et minu kõneaeg hakkab lõppema, siis tahaksin nüüd lühidalt kokku võtta oma ettekande ning öelda, et ähm, börsivälised tuletisinstrumendid olid kriisi keskmes ning meie peame nüüd võtma selliseid meetmeid, mille abil ähm, äh, neid riske maandada. meil on vaja üle vaadata olemasolevad määrused ja turule tuua äh, paremad äh, boonused. meil tuleb leida turvalisemad arveldusviisid, arvelduskojad, börsid ja teabehoidlad on kindlasti vahendid, mis aitavad turgu muuta turvalisemaks ning äh, äh, toovad äh, tulevikus kaasa parema olukorra finantsturgudel. ning lõpetuseks tahaksin ka öelda, et praegu me tegeleme justkui musta kassi püüdmisega pimedas toas. kuid mida rohkem me kasutame CCP-sid ja arvelduskodasid, seda rohkem me loodame, kassi ei ole kergem kinni püüda, aga vähemalt süttib toas valgus. ja musta kassi püüda on siiski palju lihtsam, kui toas põleb tuli, aitäh! And... suur aitäh, ma tean, et ajast kinnipidamine on väga raske. meie järgmised kaks kõnelejat, kõigepealt eh, teil on siis kahe peale viisteist minutit kõneaega, Clive Masters, eh, Global Commodities juht JP Morganist saab kõigepealt sõna aitäh, äh, lugupeetud saadikud, aitäh, et te mind siia kutsusite. ma olen äh, JP Morgani äh, Commodities Groupi juht ja tuletisinstrumendid on tõesti finantskriisiga seotud ja kuigi need ei olnud kriisi ainuke põhjus, kindlasti andsid nad oma panuse kriisi. nii et, et me peame vaatama, mis läks valesti ning seda peavad tegema nii poliitikud kui turuosalejad, me peame õppima õppima, saama õiged õppetunnid sellest. aga pidage meeles ka seda, et tuletisinstrumendid on väga oluliseks osaks meie majanduses ja ma tahaksin juhtida tähelepanu kahele asjale, millele on tähelepanu juhtinud ka raportöör ja need on äh, tuletisinstrumentide turu osas väga olulised äh,. arveldusinfrastruktuuri puudumine ja läbipaistvuse puudumine, eriti regulaatorite osas äh, ja peatuksin ka küsimustel, mis on seotud spekulatsioonidega sellel turudel. kui kõnelda arveldusest, siis on selge, et börsiväliste eh, tuletisinstrumentide keskne eh, arveldus on äärmiselt oluline ja see peaks olema kohustuslik. aga see kohustus peab arvestama kahe asjaga. kõik eh, börsivälisel turul osalejad ei ole arvelduseks suutelised, nende instrumentide kasutajad on üksmeelselt väljendanud muret, et Eh, neil võivad tekkida selle tulemusena suured kulud ja likviidsusprobleemid ja nad ei suuda riskidega toime tulla. ja teiseks, mitte kõik tuletisinstrumendid ei ole arvelduseks sobilikud. Eh, arveldus on võimalik ainult siis, kui need instrumendid on eh, piisavalt likviidsed. ja seega Äh, peab arveldust nõudma süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide vahel, kelle pankrot võiks finantssüsteemi e destabiliseerida ja kogu majandust äh, ohustada, aga mitte tervelt realt kommertstarbijatelt, kelle tegevusega ei käi kaasas mingit süsteemset riski. nüüd, mida peaks siis arveldama, kõige tõhusam lähenemisviis riskide vähendamiseks ole võtta sihikule just nimelt vastastikune sõltuvus institutsioonide vahel. me leiame, et äh, reguleerijad peaksid seadma siis äh, kõrged äh, protsendilised sihtmärgid just varade klasside järgi. ja selline lähenemine hõlmaks suurt osa tuletisintsimentide turust, see oleks paindlik ning kõige olulisem, siin ei ole vaja kõlblikkuse kriteeriumeid või standardeid paika panna mis puudutab nüüd vastastikust äh, ühendatust, äh, siis ma räägiksin siin koostoimevõimest. Äh, see peaks olema positiivne areng ning aktsia- ja obligatsioonide turu seisukohalt on see väga oluline, see suurendab tõhusust ja vähendab kulusid tuletisinstrumentide äh, turud on äh, erinevad äh, aktsiaturgudest ja võlakirjade turgudest. siin tekivad uued ohud ja arvestades erinevaid keskseid arveldussüsteeme, siis me peame vaatama, milliseid kalkulatsioone me peaksime arvestama. lühidalt, meil on väga tõsiseid reservatsioone sellel teemal. tulles nüüd tagasi stiimulite küsimuse juurde, need on väga olulised tagamaks edukat üleminekut valikut eh, sellele, et eh, instrumente keskselt arveldatakse. kapitali kohtlemine on üks väga oluline. kui me kehtestame suuremad kapitalitasud eh, tehingutele, mida keskselt ei arveldata, siiski me usume, et seda on võimalik saavutada läbi kahepoolse arvelduse ning seda peaks peegeldama ka kapitalinõuded. mulle tundub, et neid küsimusi on äh, Äh, käsitletud ka härra Karase raportis, aga ma tahaksin rõhutada, et need asjad on seotud ja mis puudutab veel stiimuleid, siis ma pean vaatama, me peame vaatama ka CCP-de juhtimist ja riskide ohjamist. Äh, arveldussüsteemi liikmed, kes äh, siis äh, finantsvahendeid eraldavad, peavad olema ka kaasatud nende juht, arveldussüsteemide juhtimisse ja riskide ohjamisse. see on äärmiselt oluline, äh, aidates kindlaks määrata neid riske, millega liikmed kokku puutuvad ning äh, kui nad selles protsessis osaleda ei saa, siis nad ei saa oma riski ohjamise kohustusi täita ning riski ohjamise stiimulid ise muutuvad liiga lahjaks. tulles nüüd läbipaistvuse juurde siis me toetame kõiki jõupingutusi, mis on suudetud läbipaistvuse suurendamisele. me tahame, et meil tõesti oleks äh, väga toim-, hästi toimiv turg, aga läbi läbipaistmine aitab saavutada poliitilist eesmärki, see ei ole eesmärk iseeneses ja seetõttu tuleb läbipaistvusnõudeid äh, määrata nii, et, et nad toetaksid laiemaid äh, eesmärke, nagu näiteks likviidsuse säilitamine. järelevalveorganitel on vaja läbipaistvust selles osas, kuidas süsteem toimib, seda läbi kauplemisteabehoidlate, nagu siin juba mainiti, ning selleks, et tagada hästi toimivat turgu, äh, tuleb leida kompromiss läbipaistvuse ja likviidsuse vahel. Äh, teatud punktist edasi in investorite kauplemiskava, kavatsuste avalikustamine või kauplemise avalikustamine võib tegelikult äh, kahjustada nende likviidsust. ja seega minu arvates äh, ei saa nõuda, et kõik tehingud viiakse börsidele, sest sellega kaasneksid suuremad kulud kõigile. ja enne kui ma lõpetan, siis ma tean, et praegu on käimas väga elavad arutelud selle osas, mis puudutab eh, spekulatsiooni ja riski maandamise tehinguid. Eh, mul on mõned lühinga, lühikesed märkused mitte ükski vastutustundlik finantsinstitutsioon ei saa pakkuda riskide maandamist, kui ta oma riske ei maanda teiste finantsturu osalistega. Äh, finantsturu osaliste võime nende instrumentidega kaubelda on täpselt sama oluline kui ettevõtete et Äh, võime kaitsta end soovimatute riskide vastu, nad on ju sama ahela osad ja nad mõlemad soovivad oma riske ohjata. turud äh, eksisteerivad ainult sellepärast, et inimesed suhtuvad riski äh, teis-, mitte ühtemoodi. olgu siin tegemist nüüd spekuleerimise või investeerimisega, aga Äh, kui me liialt reguleerime, siis me hävitame likviidsuse ja tõstame kulusid. Äh, kui rääkida veel suveräänsuse, siis ma tahaksin öelda, et krediidiriski vahetustehingud ei põhjusta eelarve defitsiiti, nad hoopis soodustavad likviidsust, mis võimaldab valitsustel seda puudujääki rahastada. ja kui me hakkame siin regu-, piirama investeerijate äh, võimalusi, siis me peame vaatama, kas sellega ei käi kaasas usalduse vähenemine turu vastu ja kas vahendite eraldamine ei muutu kulukamaks ja kas see lõppkokkuvõttes ei ole kahjulik maksumaksjatele. ja me leiame, et turg on vaja korralikult reguleerida ning me toetame peaaegu enamust Langeni raportööri äh,, Langeni raportööri ettepanekutest, aitäh! suur aitäh teile! Te jäite, jäite isegi teisele poole piiri, kaks sekundit aega jäi teil koguni kasutamata suurepärane, selle eest me aplodeerime teile. nüüd aga saab sõna ära John Eilbeck, kes on Deutsche Panga äh, tegevdirektor, vaatame, kas teie suudate prouaga sammu pidada. <laughs> teate, isegi naised on kiired lugupeetud äh, proua esinaine, Euroopa Parlamendi liikmed, äh, daamid ja härrad, suur aitäh, et olete mind täna kutsunud siia rääkima sel tähtsal teemal, milleks on börsivälised äh, tuletisinstrumendid. mina räägingi täna nende instrumentide turgudest, sellest, milliseid muudatusi on vaja teha ning mida võidavad kõik Euroopa Liidu ettevõtted sellest, kui börsiväliste tuletisinstrumentide turg tõesti hästi reguleeritakse ja kui see on hästi organiseeritud. kõigepealt siis natuke kontekstist. tule, need tuletisinstrumendid on olemas olnud rohkem kui kakskümmend viis viis aastat ning äh, enamik ettevõtteid äh, kasutab neid äh, standardse praktikana selleks, et maandada oma äririske selliste riskide hulgas on näiteks börsile mineku risk, mis on mitmetel hargmaistel ettevõtetel, samuti see, et tuleb katta kulud, mis tekivad nendel, kes palju laenavad, ning samuti pikaajalised intressimäärade riskid, mis puudutavad ennekõike pensionifonde ja elukindlustusfonde. näiteks ähm, paljudele suurettevõtetele on äh, need tuletisinstrumendid kasulikud, sest aitavad neid kaitsta langustrendi vastu ning annavad neile ka hea äh, põhja. ja samuti ähm, viivad nad finantsriski lõppkasutajatelt neile, kes suudavad selle, seda riski maandada. Euroopas on meil mitmeid konkurentsivõimelisi tuletusinstrumentide turge ja äh, on palju neid, kes nendest turgudest kasu saavad, kuid äh, neid turge tuleb siiski jätkuvalt tõhustada ja selleks tuleb teha koostööd regulatiivasutustega Euroopas ja mujal. ja mina tahan rääkida täna kolmest tähtsamast alast, nendeks on arveldamine, läbipaistvus ja kauplemine. kõigepealt arveldamine. Äh, samuti siis riskide ja kohustuste tagamine üldiselt Äh, adekvaatse kapitaliga ja hästi reguleeritud arvelduskojad, äh, millel on äh, ähm, põhjalikud, hea menetluskord kohustuste tagamata jätmise puhuks, on ennast hästi kaitsnud massiliste pankrottide vastu. ning praegu püüavad Euroopa ja USA regula-, regulatiivasutused selle poole, et börsiväliste tehingute, tule-, tuletisinstrumentide tehingud keskselt arveldataks kuid eh, paljude lõppkasutajate jaoks ei ole sellel mingit mõtet, sest nende, nemad eh, süsteemset riski ei tekita. ja kui neile kõigile panna nii suured nõudmised, siis on eh, see nende jaoks väga kahjulik. paljud, kes tegelevad tuletisinstrumentidega, ei taga riski mitte kunagi ja kui kahepoolseid tehinguid tege-, tegevad osapooled peaksid selle tagatise iga kord leidma, siis oleks see nende jaoks väga keerukas. Äh, samas on selge, et kui riske ei kaeta, siis äh, äh, turu heitlikuks muutudes tekivad suured probleemid ning reaalmajanduses süsteemse riski oht. mina tahaksin mm, keskenduda sellele, et ähm, õigusakte vajame me ainult teatud börsiväliste instrumentide jaoks, sest mitte kõiki selliseid tuletisinstrumente ei arveldata ju arvelduskodades, sest nad lihtsalt ei sobi sinna. teatud tuletisinstrumente arveldatakse näiteks ainult börsil arvelduskodad, arvelduskodade liikmed ning regulatiivasutused peavad tegema koostööd, defineerimaks, millised tooted siis kõige paremini sobivad, kuid seda tööd saab teha ainult üheskoos. samuti on mõistlik eeldada, et nende arvelduskodade liikmed saavad samuti kaasa rääkida, sest nemad peavad ju lõppkokkuvõttes toetama neid riske, mida arvelduskojad võtavad Äh, lubage lõpetuseks selle teema kohta öelda seda, et arvelduskoodasid tuleb hästi ähm, reguleerida ja on oluline, et nad äh, ei tohiks omavahel niimoodi konku-, konkureerida, et lõpptulemusena kujunevad äh, väga nõrgad või kehvad äh, riskihaldusstandardid või madalamad tagatisnõuded. nüüd siis äh, läbipaistvusest. kõige tähtsam äh, on siin märkida, et regulatiivasutuste jaoks on äh, börsiväliste tuletisinstrumentide turg tegelikult äh, küllaltki hämar. näiteks siis, kui me mõtleme äh, kauplemiseelsele sellele hinnauuringule, siis äh, teave on olemas ja turuosalised justkui võiksid teada, milline on õiglane hind. ning äh, praegu teeb tööstus koostööd regulatiivasutustega, et äh, neid andmeid ka dokumenteerida. kuid kauplemisjärgne arveldamine ja arveldamisandmed on palju keerukamad ettevõtlussektor toetab seda, et järele, äh, järelevalve teostajatel oleks äh, parem äh, ligipääs erinevatele andmetele, mis puudutavad kõiki varade rühmasid või klasse. näiteks kui me räägime krediidiriski vahetustehingutest, siis USA-s on juba kahe tuhande kuuendast aastast olemas eraldi kontrollasutus e DDCC ning Stockholmis on loodud intressimäärade teabehoidla ja äh, Londonis tehakse äh, samuti tööd uue teabehoidlaga. kõik äh, need teabehoidlad peaksid olema kättesaadavad ka järelevalvet toetavad, teos-, teostavatele asutustele. kauplemistegevusest tuleb, kauplemistegevus tuleb avalikustada nii, et kõik turud saaksid andmeid ja suudaksid vältida likviidsuskriisi Euroopa äh, regulatiivasutused äh, on selle probleemiga samuti tegelenud, võttes vastu, aidates vastu võtta finantsturgude instrumentide direktiivi ning äh, praegu töötame välja uut õigusandlust börsiväliste tuletisinstrumentide jaoks ning lõpetuseks lubage siis rääkida kauplemisteabest ja standardimisest. standardimine puudutab ähm, puudutab ähm, ennekõike just siis börsiväliste tuletisinstrumentide alast õigusloomet, kuid sageli me ei tea, mida me mõtleme, kui me sellest räägime. samas äh, on ähm, standardimist vaja, kui me mõtleme sellele, mismoodi tulevikus äh, börsidel kaubeldakse ja arveldatakse, kuid äh, mitte kõik ei saa standardsetest, standarditud terminitest ühtemoodi aru ning seetõttu ei suuda oma riske hästi haldada hästi hallata. kui ähm, Äh, kui me püüame täita neid kolme eesmärki, millest ma rääkisin, parem arveldamine, läbipaistvus ja standardimine, siis on meil võimalik äh, tuletisinstrumentide turge paremini kontrollida. lõpetuseks lubage öelda, et me kõik äh, nõustume ühes asjas, finantsturge tuleb paremini kontrollida selleks, et vältida selliseid üleelamisi, mida me kõik oleme kogenud viimase kahe aasta jooksul. ning ähm, Äh, börsiväliste tuletisinstrumentide turud on osa sellest protsessist. lõpetuseks siis uuesti need kolme märksõna läbipaistvus, äh, selleks, et me ei kahjustaks äh, likviidsusnõuet, arveldamine, mille abil me saame hästi taandada süsteemset riski kuid me ei tohi liiga palju kulutusi anda lõppkasutaja kanda, sest nemad ei osale süsteemse riski loomises. ning äh, kolmandaks ei saa äh, börsid kunagi anda piisavalt riskihaldusmeetodeid, mida vajavad lõppkasutajaid, lõppkasutajad. börsiväliste lahenduste jaoks on vaja ähm, teistsuguseid meetmeid. suur aitäh teile, mina äh, võitsin kakskümmend kolm sekundit jäi üle jah, ilmselt ma peaksin kogu aeg võistluse välja kuulutama ja saaksime palju paremini hakkama. nüüd aga läheme me edasi. nüüd läheme me edasi ja vaatame, kas ähm, ülejäänud kõnelejad suudavad ähm, teiega rinda pista. Ähm, me kuulame nüüd suurte ettevõtete ehk lõppkasutajate ettekandeid ning kõigepealt saab sõna härra Hakan Feuk, EON Energia kauplemisettevõtte vanem juht, ma ei tea, kas ma teie nime hääldasin õigesti palun. Äh, aitäh, äh, proua eesistuja, parlamendisaadikud, ma tahaksin teid tänada selle eest, et te mind äh, sellele kuulamisele kutsusite energiaga kauplemine on oluline tagamaks, et suured tarbijad ja tootjad saavad maandada oma äh, riske, äh, et neid ei ohustaks lühiajaline volatiilsus ja et jaemüüjad saaksid äh, samuti oma riske ma maandada ja vältida siis hindade volatiilsust lõpptarbijatele Eh, likviidsuse arendamine elektri- ja gaasiturgudel on väga oluline Euroopa poliitika, mis suurendab konkurentsivõimet ja tagab konkurentsivõimelised hinnad lõpptarbijatele. Eh, poliitilised otsused, mis on seotud börsiväliste dire-, eh, tuletisinstrumentidega, peaksid arvestama varadepõhiste toorainetega kauplejate konkreetsete vajadustega poliitika peaks olema Äh, kooskõlas äh, likviidse energiaturu vajadustega. me tervitame ettepanekuid, mis on suunatud äh, läbipaistvuse ja standardiseerituse suurendamisele, see parandaks regulatiivset järelevalvet meie mured on aga seotud kohustusliku arvelduse ja eh, eh, börsiväliste tuletisinstrumentide kohustusliku ka börsil kauplemisega. Eh, börsiväliste tuletisinstrumentide lõppkasutajatega käib kaasas väiksem süsteemne risk kui suurte finantsinstitutsioonidega ning seetõttu kohustusliku arvelduse sisseviimine ei ole sellisel juhul proportsionaalne. vastupidiselt finantssektorile ühe ettevõtte eh, pankrot mõjutab ainult hindu lühikest aega. Eh, seda tõestasid ka viimased eh, aastad, kui näiteks energiaturul läks pankrotti Enron. oluline on see, et lõpptarbijad oleks kaitstud ja neid kaitstab olemasolev energiaturu reguleerimine, mis tagab füüsilise turvalisuse ja varude, varustamise jätkumise, kui üks energiaettevõte peaks minema pankrotti kui vaadata seda slaidi, mis siin üleval on, siis see peaks selgitama, kuidas meie riskide ohjamisega ümber käime. energiatööstus on äärmiselt kapitalimahukas ning investeeringud varadesse, nagu näiteks elektrijaamad, eh, põhjustavad tooraine riski ja selle riski me ohkame, ohjame vastavalt väga rangele raamistikule, mis puudutab krediidiriske, rahavoogude riske ja ka toorainehindade riske ja seda tehes me äh, haldame kõiki neid riske integreeritud vii-, viisil, kui me keskenduksime ainult krediidiriskile, äh, siis äh, me teeksime seda kas sularahavoogude riski arvelt või mõne muu riski arvelt. meil on paigas väga ranged riskipoliitikad, mis tagavad selle, et krediidirisk püsib lubatud tasemel Äh, riski äh, ohjatakse, äh, kasutades siis optimaalseid võimalusi, kauplemine börsivälistel turgudel, füüsilised lepingud ja nõnda edasi. näiteks, mis puudutab süsi, kivisöel töötava elektrijaama tooraine riski, siis selle, see on maandatud sellega, et me müüme elektrit ja ostame kivisütt ja heitmete lubasid forwardite turul ja kõik meie tehingud sõltuvad siis riskihinnangutelt ja samuti me oleme väga läbipaistvalt, me avaldame oma iga-aastase aastaaruanne, kus me toome välja ka kõik hinnariskid juhul, kui äh, toimub arveldus arvelduskodades, siis me oleme sunnitud kandma raha äh, arvele ning äh, kui turuhind muutub, siis kas see vajalik raha muud, summa muutub ning sellega käib kaasas rahavoogude risk. milline oleks mõju siis, kui sisse viiakse kohustuslik arveldus? hinnarisk või äh, sularahavoo risk äh, kasvab, kui arveldamine on kohustuslik, sellepärast et selline integreeritud optimeerimine ei ole enam võimalik. kui me otsustame Äh, suurendada näiteks hinnariski, siis meil tekib ka suurem rahavoogude risk. see tähendab seda, et me peame rohkem raha varuks panema ja ei saa seda kasutada investeeringuteks oma põhitegevusse. nagu te teate, võivad äh, hinnad viia väga erinevate tulemusteni ning me peame raha varuks panema äh, igasuguste ekstreemsete turuolude jaoks teisalt, kui me otsustame rahavoogude riski äh, Äh, kontrollida, siis me peame riskikindlustusi vähem tegema ja see jällegi ei võimalda meil piisavalt investeerida oma põhitegevusse. kui me nüüd võrd-, kui meid võrrelda finantsinstitutsioonidega, siis meie arvates on kaks olulist erinevust mõjude osas. lõppkasutajana oleme me äh, olukorras, äh, see on seotud meie investeeringutega, näiteks kui elektri hind tõuseb, siis ka lisatagatised tõusevad ja finantsinstitutsioonide olukord on erinev. ja teiseks erinevuseks on see, et pankadel on kergem saavutada likviidsust võrreldes mittefinantssektori ettevõtetega. meie jaoks kui meie lihtsalt laenaksime rohkem, siis me peaksime, siis meie reiting muutuks ning me saaksime vähem investeerida meie eh, kui energiaettevõtte jaoks on äärmiselt oluline vaadata ka eh, seda, millised arengud toimuvad energiaturul. Eh, turud väga paljudes Euroopa osades ei ole veel ikka likviidsed ning sisse viies kohustusliku arvelduvuse suureneks energiakauplejate koormus veelgi ja uutel tulijatel oleks raskem turule pääseda, see takistaks nende arengut Äh, varapõhised torrentidega kauplejad ei ole süsteemse tähtsusega finantssüsteemi seisukohalt. Äh, nende kauplemistegevus on äh, põhitegevuse üheks osaks ja me kasutame seda põhiliselt just riskide maandamiseks. reguleerijad peaksid tundma suuremat muret, kui meil ei oleks üldse positsioone börsivälistel turgudel, sest see tähendaks, et me ei kindlusta oma positsioone riskide vastu ja sama puudutab ka kapitalinõudeid kui kehtestada sellised karistavad kapitalinõuded äh, mittearveldatud tehingute äh, jaoks, siis äh, selline lähenemine ei oleks proportsionaalne nagu ma juba oma sõnavõtu alguses ütlesin, me oleme nõus, et läbipaistvus vajab parandamist, me sooviksime ka, ähm, et see toimuks ning väga oluline on, et reguleerijad teaksid, mis turul toimub kui vaadata näiteks meie ettevõtte seisukohta, siis oleks väga oluline vaadata ka alusvarasid, sellepärast et meie kasutame tuletisinstrumente oma füüsiliste positsioonidega seonduvate riskide maandamiseks. ja nüüd lõppjäreldused. meie arvates on risk, ei tohiks riskide ohjamist karistada ettevõtted eh, peaks julgustama riskide maandamisega tegelema, see on, eh, kaitseb kaitsta finantsstabiilsust, investeerimistegevust, varustuskindlust ning eh, tagab hinnad lõpptarbijatele ning jõukuse Euroopas. meie arvates on vaja kohustuslikuks arvelduseks ainult finantsinstitutsioonide vahel ning me tahaksime lõpuks rõhutada ka seda, et see jätkuv töö, mida praegu Energia peadirektoraadis tehakse läbipaistvuse osas ja energeetikasektori osas, meie arvates on see proportsionaalne reguleerimine, mis tooks meile kõigile kasu. suur aitäh! <clears throat> suur aitäh ja nüüd kuulame me viimast esindaja, esinejat, kelleks on Richard Raeborn ning äh, kes on ettevõtete kassade Euroopa Liidu esimees. Teil on sõna. Madam Chair, thank you for lugupeetud äh, proua esinaine, suur aitäh teile, et olete mind siia kutsunud. kõigepealt äh, tahaksin ma selgitada, miks see teema mind huvitab ja siis käsitleda nelja põhilist küsimust. EACD organisatsioon, mida ma esindan, koondab ähm, riigikassade alaseid liite seitsmeteistkümnest liikmesriigist ning veel kahest Euroopa riigist me oleme nii-öelda professionaalsed asutused ja mitte ametiühingud ja äh, mille iganes ähm, käsitletakse uut tähtsat õigusakti, kõigepealt oli SEPA, nüüd äh, räägitakse börsivälistest äh, tuletisinstrumentidest, püüame meiegi kaasa aidata mõistliku tulemuse, mõistliku, ähm, mõistliku tulemuseni jõudmist. ja me oleme huvitatud nendest ettepanekutest sellepärast, et meie arvates selle uue määruse jõustamine võtaks Euroopa ettevõtetelt liiga palju sularaha, kuna nad peaksid äh, üles äh, seadma uusi tagatisi. me ähm, arvame, et äh, see ähm, kahjustaks riskide maandamist, kuigi me leiame ka, et ilmselt sellist tagajärge pole lihtsalt ette osatud näha. ja me arvame, et me peame tegema koostööd nii komisjoni kui parlamendiga, et nendele ohtudele pöörata tähelepanu. hiljuti ütles USA rahandusminister härra Kaisner, et Wall Street hindas asjaolusid katastroofiliselt valesti ning Wall Streetist rääkimine on väga oluline, sest tuletisinstrumentide mm, alane kriis puudutas ju finantsinstitutsioone ning sugugi mitte reaalmajanduses tegu, tegutsevaid ettevõtteid ja seetõttu arvan ma, et tuletisinstrumentide olemasolu tegelikult ikkagi toetab tööhõivet ja majanduskasvu, sest äh, need instrumendid vähendavad riski, mitte ei suurenda seda. minu meelest oleks väga vale, kui Euroopa Liit äh, arvaks lõppkasutaja regulatiiverandi standardimise ja tsentraalse arvelduse alt lihtsalt välja ning ma usun, et paljud EKONi äh, liikmed saavad isegi aru, et tagajärjed võivad olla tõsised kui ähm, sellist erandit ettevõtetele ei tehta, siis ei suuda nad riske enam katta ning tööhõive ja majanduskasv satuvad uuesti äh, löögi alla. härra Langeni raporti eelnõus on konstruktiivselt lähenetud mitmetele asjadele ning äh, mina omalt poolt tahaksin rääkida neljast tähtsamast küsimusest Need on, miks ja kuidas kasutavad lõppkasutajad tuletisinstrumente, milline, millised on tõendid süsteemse riski tekke kohta ning VKE-de küsimus. kõigepealt siis, miks kasutavad lõppkasutajad tuletisinstrumente? ennekõike selleks, et maandada riski ja mitte selleks, et oma õnne proovida ja spekuleerides midagi võita. millist riski nad maandavad ja miks ma väidan, et nad ei tegu te,, tegele spekuleerimisega? maandatav risk, mida saab siis maandada tuletisinstrumentidega, on seotud äh, valuutade, intressimäärade, toormaterjalidega ehk siis äh, äh, impordi ja ekspordiga risk on seotud ka sellega, et suurettevõtted püüavad kulutõhusalt laenata raha rahvusvahelistel turgudel ning samuti äh, tagatakse tuletisinstrumentide abil valuuta vahetamine koduvaluutaks, äh, ilma et äh, tekiksid lisariskid. olen töötanud mitmetes suurtes ja keskmiselt, keskmise suurusega ettevõtetes Euroopas, USA-s ja Aasias, kus alati on maandatud finantsriske ning alati öeldud, et riigikassa riskihalduse keskmes peabki olema igasuguse olemasoleva riski ähm, maandamine ja spekuleerimine on sealjuures keelatud siin on väga vähe erandeid ja on olemas mitmed poliitikad, mida kõik ühtemoodi rakendavad. Mm, siiski, siiski öeldakse mõnikord ka, et riski maandamine tähendab seda, et tuleb võtta mingi seisukoht ja juba see toob endaga kaasa äh, spekuleerimise. kuid ähm, mm, ratsionaalselt äh, mõeldes tuleb ikkagi välja, et riski maandamisel lihtsalt muud võimalust ei olegi. Äh, toon teile ühe näite kaubamajas töötab kakskümmend neli tuhat inimest, kakskümmend viis protsenti kaubamaja äh, müügiartiklitest imporditakse ja nende eest makstakse dollarites. Äh, seega on tarneahela kulud seotud suurte äh, riskidega ja on selge, et need riskid tuleb maandada, muidu ei ole võimalik teha mõistlikke ärialaseid otsuseid kui me mõtleme sellele kaubamajale ähm, või supermarketile, siis tõenäoliselt ostab ta valuutasid ennekõike forwardite turult ähm, ja ähm, peab äh, läbirääkimisi, hinnaläbirääkimisi pangaga. ja igapäevaselt peab ta neid tehinguid tehes maandama riski muidugi kasutavad äh, ettevõtted tuletisinstrumente ka selleks, äh, et äh, kulutõhusalt saada lisaraha. näiteks National Grid Ühendkuningriigis on ähm, mm, reguleeritud elektritarneettevõte ta annab välja oma võlakirju eurodes ning vahetab samal ajal raha ka USA dollariteks, sest ta tegutseb ka USA-s. ning ähm, ning seda tehes peab ta kinni pidama teatud sularahavoo riskiarvestusega kaasnevatest reeglitest. ning kogu maailmale on kasulik, kui need reeglid on olemas. kolmandaks tahaksime rääkida sellest, kas on tõesti tõsi, et lõppkasutajad ei too kaasa süsteemset riski, nad ei aita kaasa selle tekkele, minu meelest kindlasti mitte. me peame aru saama, et finantssektoril ja reaalmajandusel on kaks suurt olulist erinevust ja nende erinevuste abil me saamegi otsustada, kas süsteemne risk on olemas või mitte pangad ähm, äh, varisevad palju kergemini kokku kui lõppkasutajatest ettevõtted ning lõppkasutajatest ettevõtete pankrotiga tavaliselt ei kaasne kaardimaja efekti ähm,. me oleme ju näinud, et näiteks WorldCom ja Taiko USA-s ähm, läksid hingusele küllaltki pika aja jooksul, võrrelge seda nüüd Lehmani ja AIG-ga. AI ja ähm, ja need äh, nimed, mida ma just nimetasin, tegelikult ei toonud kaasa kardimaja efekti mitte süsteemse riski pärast, vaid teistel põhjustel. Äh, pangad äh, ei lähe tavaliselt pankrotti selle riski pärast, mis neil on üksikute ettevõtete suhtes ja üksikud ettevõtted ei lähe tavaliselt pankrotti siis, kui pank läheb pankrotti. ja seetõttu väidan ma, et lõppkasutajatega seonduv süsteemse riski jutt ei ole piisavalt põhjendatud ja viimaseks küsimus, kas VKE-sid tuleks kohelda teisiti? VKE-de äh, kassaga seonduvad riskid on ju samasugused nagu suurtel ettevõtetel ning äh, nad kasutavad samasuguseid riskileevendusmeetmeid. ma arvan aga, et VKE-sid ja suurettevõtteid ei ole mingit põhjust äh, kohelda erinevalt, sest süsteemse riski küsimus on nende puhul ju samasugune. ja Äh, komisjon ja parlament äh, peavad välja mõtlema sellise regulatiivse struktuuri, äh, mis, mis tunnistab, et ükski lõppkasutaja tavaliselt ei ole osa süsteemse riski tekkest. USA senati põllumajanduskomisjon Ähm, leppis eelmisel nädalal kokku sõnastuses, mida me võiksime kasutada ka Euroopas, äh, seal defineeriti siis nimelt äh, ettevõttest lõppkasutaja ja öeldi, et tavaliselt ei äh, tegele selline ettevõte suurte vahetustehingutega. ma loodan, et ka komisjon suudab oma ettepanekus jõuda mingisuguse künniseni, mingisuguse tehingute mahu künniseni, mille abil saaks lõppkasutaja erandi siiski luua ning äh, ma arvan, et mitte, äh, reguleerimata lõppkasutajad peaksid selle erandi saama. ma olen püüdnud äh, teile nüüd oma kõnes selgitada, kuidas lõppkasutajad tuletisinstrumente kasutavad. ma loodan, et ma olen teile selgitanud, et nad tegelevad riski maandamise, mitte spekuleerimisega, et see on tähtis osa nende majandustegevusest ning ma loodan, et EKOn ja parlament võtavad mu sõnavõttu arvesse. suur aitäh! suur aitäh ka teile, nüüd äh, loen ma ette nende inimeste nimed, kes on soovinud äh, sõna, ma arvan, et äh, me võtame sõnasoove ähm, rühmadele kõigepealt, kõigepealt aga saab sõna härra Langen, kes on raportöör. suur tänu, suur tänu kõikidele ekspertidele, kes andsid meile aktuaalse ülevaate sellest teemast ning ma tänaksin äh, ka selle eest, et äh, et te tõite välja kõik äh, need olulisemad probleemid. Te ütlesite kõik, et me vajame paremat seadusandlust, mitte keegi ei seadnud seda küsimuse alla. erinevusi oli aga selles osas, mida saab standardida. toodete, protsesside standardimine või siis ainult õigusliku raamistiku standardimine siin me peame veel tööd tegema, komisjon praegu oma äh, seadusandliku äh, ettepanekute kallal töötab ja eriti, mis puudutab vastaspoolega arveldussüsteeme. kui kaugele peab minema standardima, äh, standardimisega ning kuida-, mil määral kaasata ettevõtete tegevus ja samuti, mis puudutab siis kahepoolseid arveldussüsteeme vastaspoolega arveldussüsteemide puhul on hea, kui ähm, arvelduskojad on olemas, siin on aga küsimus selles, äh, kui palju neid on, kes on need kandjad, samuti äh, siin mainiti äh, koost-, talitlusvõimet, kas seda saab suurendada või peaks meil olema Eurotsoonis ainult üks arvelduskoda? kas äh, sama, äh, samades konkurentsitingimustes oleks mõttekas võib-olla haralduskodade hulka suurendada? kas vastaspoolega arveldussüsteem, et CCP-sid saab vaadata ka mm, kui pankasid, et nad peaksid olema läbipaistvad, kas oleks hea ettepanek näiteks ECB-delt nõuda ka panganduslitsentsi, et see oli üks eh, küsimus, mida siin esitati. nüüd eh, läbipaistvuse kohta. jah, me oleme siin ühel arvamusel, aga erinevad kõnelejad ütlesid, et eh, turu läbipaistvus, järelevalveasutuste läbipaistvus, aga ka kõikide konkurentide läbipaistvus on olemas, aga siin tekib küsimus andmekaitse ja läbipaistvuse osas. sellepärast, et see ei tohi äh, nende organite töötamist äh, kahtlustada. samuti äh, mainiti siin börsiväliste tuletisinstrumentide puhul ka maksejõuetusega seotud riske ja mul oleks hea meel, kui siin mainitaks rohkem ka maksujõuetusega seotud riskide maandamise osas ähm, äh, paar sõna. sellepärast, et maksujõuetus, jõuetusega seotud risk on näiteks praegu seotud ka äh, Kreeka äh, kriisiga et kas äh, maksejõuetusega seotud riske tuleks äh, reguleerida eelnevalt, enne seda ähm, üldisemat äh, seadusandlikku tööd? suur tänu, need oleksid siis minu küsimused teile. suur tänu. ma arvan, et ähm, me kogume küsimused kokku, kuna paljud neist on ka kattuvad. nüüd saab sõna härra Dominici, sotsiaaldemokraatide variraportöör suur tänu, proua esinaine. lühidalt mõningad küsimused. ma kuulasin äh, Jean-Pierre Jouet kõne ja minu meelest ta äh, mingi hetk äh, viitas vastaspoolega arveldussüsteemile ähm, et mida see tähendaks eh, eurole ja eurotsoonile? ma sooviksin ka ekspertidelt küsida, mida nemad arvavad eh, valitsemisest, kuidas eh, valitsus saab CCP-sid reformida? viimane küsimus milline on võimalus elektroonilisi kaubandus, kauplemisplatvorme laiendada? sest selle ähm, siia saaks kaasata ka tuletisinstrumendid, kas siis börsivälised või siis ka, ähm, ka teised äh, tuletisinstrumendid. suur tänu, järgmine kõneleja proua Stiller. suur tänu, proua esinejana, suur tänu ka härra Langenile selle kuulamise organiseerimise eest. minu meelest on äärmiselt huvitav kuulata erinevate ekspertide arvamusi. nii nagu erinevatel kuulamistel ma olen rääkinud veikaedest, olen rääkinud lõppkasutajatest, äh, kuid arvatades, et meil on siin täna praegu erinevate äh, valdkondade eksperdid kohal, siis nad juba mainisid seda, aga ma tuleksin tagasi äh, mõne äh, teema juurde. ma tuleksin juurde ka äh, kaaplemisteabehoidla juurde. kuidas tagada geograafiliselt samaväärne ligipääs sellele kaaplemisteabehoidlale? mind huvitaks ka, kas te arvate, et seadusandjad on võimelised siin paindliku mudeli välja töötama. ja kuidas näiteks ähm, ähm, energiamüügifirmade osas kasutada seda ähm, äh, mudelit suur tänu. ma arvan, et me võime võib-olla praegu võtta ette esimese vastuste vooru. ma usun, et äh, tihti tullakse tagasi kindlasti äh, vastaspoole ka arveldussüsteemide juurde ja, ja valuutade juurde, et see oli see, mida härra Chouillet oma äh, kõnes mainis. võib-olla kõnelejad saaksid selgitada seda, et millised äh, riskid on siin seotud, milliste riskidega peavad siin keskpangad äh, arvestama, arvestades sellega, et paljud äh, tuletisinstrumendid ületavad nii jurisdiktsiooni kui ka valuutatsoone milline mõju on sellistel tehingutel näiteks ka on äh, dollari äh, kursile, nafta hinnale ja nii edasi. et siis me peame siin kindlasti arvestama ka sellega, millised arengud on USA-s. meil on tegu siin justkui elevandiga, nähtamatu elevandiga ruumis, et siin räägiti, et vastaspoolega arveldussüsteemid peavad olema rajatud igas äh, valuutatsoonis. Äh, ja kuidas riske paremini maandada, et ma arvan, et me peaksime tulema nende küsimuste juurde tagasi, kõigepealt Sarah Jui. suur tänu ma sooviksin teid äh, rahustada selles osas, et kas äh, dollaritega või mitte, aga igal juhul äh, USA-s on kindlasti, jäävad arveldussüsteemid ja arvelduskojad alles. me peaksime aga vaatama, millis-, kuidas on olukord nende toodetega, mida, millele hi-, hinda ei määrata dollarites. kui lepingud määratakse kindlaks eurodes ja kui likviidsus määratakse kindlaks keskpanga kaudu, siis, siis keskpank peab ka äh, vastavad kontrollid tegema ja äh, kontrollima ka võimalikku äh, riski sest keegi peab ju ka äh, tagama selle, et arvelduskojad vastavad kõikidele nõuetele. ja seetõttu mina toetaksin seda, et arvelduskoda oleks, tegutseks Eurotsoonis ja seda nii praktilistel kui ka poliitilistel põhjustel USA-s menetleks seda täpselt samamoodi, neil on seal omad instrumendid, neil on dollar ja seal on terve rida arvelduskodasid või siis ka äh, teabehoidlaid, ma arvan, et me peaksime euroga täpselt samamoodi edenema. me ei tohiks siin sõltuvusse sattuda ja me peaksime paremini organiseeruma äh, selle teema osas, sest see, sellel on samuti poliitilised tagajärjed teiseks, need küsimused, mida siin esitati, siis nende kohta ma ütleksin, et, et tuleb ähm, tagada piisav paindlikkus, kuid samas tuleb äh, tagada samas äh, võrdne ligipääs tuleb arvestada üksikute turgude eripäradega. juba öeldi, et on teatavad äh, valdkonnad, sektorid ka toorainete turul ning siin tuleb tagada arvelduse osas ka ja tuleb arvelduse osas ka vastav läbipaistvuse paindlikkus tagada. härra Langeni selgitused standardimise osas me peame kindlasti edasi minema. siin on olemas äh, praegu õigusraamistik, äh, kuid siin tuleb loomulikult küsida, et kui kaugele me peaksime siin minema. me peaksime ka vaatama, milliseid eeliseid sellised arvelduskojad äh, annaksid ja loomulikult teil, härra Langel, on õigus, et koostalit-, talitlusvõime osas tekib ähm, teatav oht, kui, kui arveldussüsteemid, kui arvelduskodade kontsentratsioon on liiga kõrge, siis äh, tuleb siin tugevdada ka järelevalvet, vastasel korral tekib ka ähm, riskioht ja seda tuleks äh, rakendada täpselt samamoodi nagu ka äh, pankade puhul, nimelt kapitalinõuded äh, peaksid olema samad, nii nagu ja lõpetuseks soovisin, sooviksin veel paar kommentaari teha. esiteks ma arvan, et on tõesti oluline vahet teha finantsinstituutide ja lõppkasutajate vahel Need, kes siin rääkisid ettevõtete ja, ja lõppkasutajate nimel, ma kuulasin neid väga tähelepanelikult. ma arvan, et selliste erandite puhul, kui need on õigustatud, siis äh, tuleb neid erand, erandeid ka arvestada, kuid härra Langel on aga oma raportis öelnud, et tõesti VKE-de puhul on meil tegu hoopis teistsuguse olukorraga, seal ei äh, tule äh, kõike äh, üle kontrollida, meil tuleb lihtsalt vaadata, kus on olemas süsteemsete riskide oht ja kus mitte. mis puudutab nüüd riigivõlga, ja krediidiriski vahetustehinguid sooviksin ka siinkohal anda härra Langenile vastuse. siin on tegu väga komple-, äh, keeruliste toodetega, kuid ka see käib äh, arvelduskodade tegevuse alla. sest siin on tegu ikkagi läbipaistvuse küsimusega ja ma arvan, et reguleerivad ametid Euroopa tasandil saab, peaks, saavad kindlasti selle tööga hästi hakkama. suur tänu ähm,. härra Švee peab varem ära minema me ei pea kõikidele küsimustele küll vastama hakkama. ma tean, et äh, härra kolleeg Masters soovib rääkida veel ja äh, Harry äh,, kolleeg härra Paulson. et kui me jääksime sama kõnejärjekorra juurde, et siis oleks kergem Uh, first on the, on the currency issue. kõigepealt, mis puudutab seda sularaha küsimust, siis mul on tõesti seisukoht, kuna ma esindan arv, arvelduskoda, mis tegutseb Stockholmis ja me kasutame praegu kuut erinevat valuutat arveldusteks. meil ei ole keskpanka selle jaoks ja meil ei ole ka eraldi lub-, luba iga kuue riigi pangalt aga me oleme üsna rahul selle riski ohjamisega, mis meie menetlustega osaks on. ja nüüd kaks asja, mis sellega seotud on. kõigepealt jah, keskpanga raha on parem ja turvalisem, aga see ei ole vajalik selleks, et turvalist ja jõulist arvelduskoda äh, töös hoida. Äh, reeglid peavad olema üldised ja hoolitsema selle eest, et vajalikud protsessid ja juurdepääs on olemas. aga sellega ei pea tingimata tegelema keskpank teiseks äh, asi puudutab võrdseid tingimusi Euroopas. minu arvat-, minu jaoks on see kõige olulisem äh, et Euroopa Liit kohtleks kõiki riike võrdselt ning et meil oleks võimalik oma äri ajada ükskõik millisest riigist. nii et kui keskpanga raha muutub väga oluliseks või väga kui kohustuslikuks, siis kõikidel riikidel peab olema juurdepääs keskpankadele. kas ma peatun ka teistel küsimustel? Eh, sa, eh, te ei pea kõigile küsimustele vastama, aga kui te soovite mõnele vastata, siis eh, palun, aga kui te hakkate kõigile väga põhjalikult vastama, siis ei saagi ülejäänud saadikud enam üldse küsida. hästi, ma vastan siis kiiresti kahele küsimusele. Äh, kas keskseid vastaspoolega kauplemise arvelduse süsteeme tuleb reguleerida nagu panku? ei tule, sellepärast et äh, nad on eraldi vahendid, neil on eraldi roll turul ning neid peaks reguleerima sellistena, nagu nad on. Äh, võib-olla paljud selle reguleerimise aspektid on sarnased sellele, mida kasutatakse pankade puhul, aga nad on siiski eraldi institutsioonid ja neid tuleb sellistena ka kohelda. ning teiseks Äh, üks äh, arvelduskoda Euroopas või palju, meie üldiselt oleme väga konkurentsimeelsed ja me sooviksime, et neid arvelduskodasid Euroopas oleks mitu. aitäh! aitäh! Laiv järgmisena. Äh, tulles tagasi esimese küsimuse juurde, mis puudutas killustatust, keskseid vastaspoolega arveldamise süsteemi ja suveräänsusküsimusi minu arvates äh, kõige olulisem on see, et kaubandus, kaubandusteabehoidlad ja äh, kesksed äh, vastaspoolega arvelduse süsteemid ei ole tingimata üks ja sama asi. kesksed vastaspoolega arveldamise süsteemid on põhitegijad, kes tegutsevad turul, kes on siis vastaspooleks turu osaldajatele. teabehoidla on palju lihtsam asi, see on lihtsalt lao hoi-, ladu, kus hoitakse informatsiooni ja ma arvan, et eh, seda küsimust, kuidas informatsiooni piisavalt lahe, jagada erinevate piirkondade vahel, seda saab väga lihtsalt lahendada. Eh, selle kohta on hiljutiselt ka näide TTTC kohta. Eh, siin üks teabehoidla tegi, tea-, tuli välja teadaandega, kus teatas, et nad annavad kõigile volitatud reguleerijatele infot mina usun, et tuginedes nendele kontaktidega, mis mul on reguleerijatega sellel teemal olnud äh, kogu maailmas, äh, valitseb tugev üksmeel selles osas, et kauplemisalase info jagamine sõltumata sellest, äh, kus see teabehoidla asub, kas Euroopas või Põhja-Ameerikas või kuskil mujal on midagi, mida väga tugevalt toetatakse. ma usun, et oleks mõistlik ka äh, osalemine nendes teabehoidlates teha millekski selliseks, mida, mille puhul inimesed mõistavad, et see on võimalik ainult siis, kui nad on valmis infot reguleerijatele edastama. nii et, et minu arvates on see üsna lahendatav probleem. nüüd, mis puudutab neid keskseid vastaspoolega arveldamise süsteeme, siis on väga oluline majanduslik argument, tuleb vältida liigset killustatust. põhjuseks on see, et Äh, siis kaob tõhusus ähm, ning äh, võidakse soodustada riske, nii et, et üldiselt äh, öeldes peaks meie eesmärgiks olema vähendada nende kesksete vastaspoole, aga arveldussüsteemide Äh, hulka ja ma pakuksin välja selle, nende loomise varade klasside põhjal, sest see tooks välja, tooks välja riskiprofiili, sest et asi ei ole ju tegelikult geograafilises piirkonnas, kus tehing tehakse või selles äh, ettevõttes, kes tehingut teostab, see ei määra ju riski. nii et, et ma soovitaksin siis äh, kogu maailmas neid CCP-sid sarnaselt reguleerida, tihedat koostööd ja, ja siis äh, reguleerimist ka varade klasside põhjal ja kindlasti äh, ei ole regioonidesse vaja palju CCP-sid. ja veel üks küsimus, mis oli minu arvates konkreetselt suunatud mulle, sest see puudutas teemat, mida mina käsitlesin, nõndanimetatud paindlik lähenemine äh, protsendiliste eesmärkide seadmisele süsteemselt oluliste ettevõtete juures, näiteks JP Morgan on süsteemselt oluline ja äh, nemad peaksid teatud protsendi oma tehingutest kesk keskselt arveldama. põhjus, miks see minu arvates on nii soovitatav kui teostatav, on selles, et kõigepealt äh, niimoodi välditakse riski äh, defineerida, mis asi on siis kõlbulik või standardiseeritud kontrakt Äh, seega kaob stiimul nii turuosustajatel kui ka CCP-del äh, oma ettevõtmine veelgi keerukamaks ajada lihtsalt selleks, et vältida äh, keskse arvelduse nõuet. kui öeldakse, et teatud protsent tegevustest tuleb keskselt arveldada, siis siis ta ka tehakse ja minu ülesanne on otsustada, milliseid tooteid siis niimoodi arveldada, tuginedes nende tunnustele minu arvates on see teostatav sellepärast, et tänapäeval, kus meil ei ole reguleerimist, mis puudutab kõigi maailma reguleerijaid, see lähenemine, mis nii-öelda antud äh, Föderaalreservi puhul ja teiste poolt on äh, olnud selline, et on äh, kauplejatelt või diileritelt, neid on püüdnud veenda just nimelt seda tegema äh, Äh, niisiis äh, diilerid on viimase paari aasta jooksul äh, just Äh, keskselt siis arveldanud üha suurema protsendi oma tehingutest ja tulemus on see, et liiga vähe tehti liiga hilja ja selleks ajaks, kui finantskriis meid tabas, ei olnud probleem lahendatud, aga selline lähenemine on olemas ja seda kasutatakse täna ka ilma igasuguse reguleerimiseta. ma ei taha öelda, et meil ei ole reguleerimist vaja, vastupidi, ma leian, et reguleerimine tugevdaks sellist toimimist ja hoolitseks selle eest, et kõik seda teeksid, nii et, et minu arvates see on nii mõistlik kui ka soovitav ja minu arvates ei ole mõtet hakata midagi muud äh, paika panema. Okay, thank you very much um.... suur aitäh. kas keegi esinejatest soovib veel midagi öelda? härra Elbek. jah üks kiire vastus CCP-de äh, ja valuutade kohta. ja ma ei saa nüüd aru, kas me peame vastama kõikidele küsimustele, enne kui lähme järgmiste juurde. aga CCP-de asjus ma tahaksin vastata, kas ma vastan kohe või hiljem? härra Reiben? mina tuleksin tagasi selle juurde, mis puudutab tehingute mahtu. ma sain aru, et meile küsi-, meilt küsiti, kas paindlik mudel on võimalik. minu jaoks on siin kaks põhimõttelist küsimust. üks tuleb esitada lõppkasutajatele ning teine regulatiivasutustele asu-, lõppkasutajalt tuleb küsida, kas te küsite, kas te kasutate tuletisinstrumente riski maandamiseks ja kas te suudate seda tõendada. enamik lõppkasutajaid ütleks, me suudame seda tõendada. see on esimene asi, aga teine, teine asi on midagi, mida tuleb küsida regulatiivasutustelt. kas on olemas mingeid tõendeid, et tekib süsteemne risk? et mitte finantsasutusest lõppkasutaja suudab luua süsteemset riski? ma usun, et et väga raske oleks näidata, et see tõesti nii on. et äh, tõeline süsteemne risk finantssüsteemi tähenduses üldse saab niimoodi tekkida, ma ei usu seda. ja seetõttu peaksid lõppkasutajad saama erandi. nii et äh, esimesele oma küsimusele ma vastaksin jaatavalt ja teisele eitavalt. ma loodan, et äh, see on hea lähtealus, kust edasi töötada. olgu. Lähme siis tagasi parlamendiliikmete juurde kes ehk soovivad halduse kohta veel midagi küsida, ma saan aru, et riskihalduse juurde läheme hiljem, aga jah, selle juurde tuleme hiljem, aga ma tahaksin ikkagi CCP-de kohta öelda, CCP-d Eurotsoonis ja toormaterjaliturg, mis annab siin praktilise väljundi Äh, või äh, ristvaluutad, äh, on väga palju asju, millega kauplemisel CCP-d ei tööta ja me ei saa luua pretsedenti, mis lõpuks jõuaks tagasi Tokyosse. me peame lihtsalt mõtlema, millest on ettevõtlussektorile või turule üldiselt kasu. millest on kasu reaalmajanduses? nii et ma ei saa kõige eelöelduga küll kuidagi nõustuda. aitäh! loen ette Äh, nimed, nende nimed, kes veel soovivad rääkida, kahes rühmas võtame nad. Jürgen Kruut, Anni Podimata, Udo Bullmann and Catherine Styler and I think I'll take you as ne Teie neljakesi siis olete esimesed ja kui me jõuame, siis ka Ford and if there's anybody else ja kui nendele kolmele lisaks veel keegi soovib sõna. Pascal, kas sa oled variraportöör? meil oli kirjas, et Sven on variraportöör aga olgu, siis saadke esimeses rühmas sõna, palun. härra Kluut igatahes alustab. Und... suur tänu. suur tänu ka meie esinejatele selle info eest. mul on kaks lühikest küsimust. Te rõhutasite, et te toetate läbipaistvust. samas te aga rääkisite, et jah, läbipaistvus on küll hea, aga mitte siis, kui see on liiga mm, kaugeleulatuv. kas te võiksite öelda, kus täpselt on see valupiir? et äh, kuidas vältida seda, et olukord jääks ikkagi samaks, nii nagu praegu just ma, sest ma olen küll varemgi kuulnud seda, et nad jah, põhimõtteliselt ollakse küll poolt, aga siis, kui asi läheb teoks, siis ei taheta tegelikult mingeid vastutulekuid äh, teha ja nüüd äh, EON-i esindajalt küsiksin, et, äh, et ma saan aru, et äh, nendes tehingutes, mida te teete, teil on ka riske, mida te soovite hallata. me nüüd kuulsime ka, milline on nende tehingute taust. nimelt, et teil on tegu ikkagi väga suurte riskidega. kas te näete ka mingisuguseid alternatiive? sellis-, praegusele riski haldamisele, mida me siin ka arutame. et isegi, kui te tegelikult ei, ei loogi riske. suur tänu, Pascal. suur tänu. kaks küsimust härra Šojele koostalitlusvõime. et kui Euroopa Liidus oleks meil nüüd äh, üks või kaks äh, arvelduskoda, siis nad peaksid olema võimelised ka, äh, võimelised koos talitlema ja ka nendega, mis on Euroopa Liidust väljaspool, et milliseid riske see endaga kaasa tooks, ka milliseid äh, kulusid tooks kaasa see koostalitlusvõime nende ähm, arvelduskodade puhul. nüüd äh, keskse vastaspoolega arveldussüsteemid. ja kui me räägime krediidiriski vahetustehingutest, siis siin me peame ka leevendama riske ja, ja peab ka klientidele siis maksma nende, nende rahad. kuid kuidas krediitiriskiga vahetustehingute puhul ähm, hallata maksujõuetusega seotud riski? kui nüüd üks finantsorgan äh, tegeleb krediidiriski vahetustehingutega, et kas siin saab teha nii-öelda nagu stressitesti, mis näitaks, milline mõju on äh, panga või, või siis ka riigi maksujõuetusega seotud äh, riskil, et kui näiteks ei suudeta neid riske katta, siis äh, kuidas, kuidas tegu, tegeleda krediidiriski vahetustehingute puhul ja kuidas neid riske paremini maandada. Anni, palun. suur tänu. Te rääkisite kesksetest vastaspoolega arveldussüsteemidest vabandust, te rääkisite arvelduskodadest ja te ütlesite, et et siin ei saa reguleerija äh, ligipääsu kogu infole, sellepärast et see moonutaks konkurentsi. ja seda te ütlesite ka arvestades äh, Kreeka kriisi. me kuulsime siin erinevaid äh,, erinevate spetsialisti arvamusi kuidas on siin aga olukord börsiväliste tuletisinstrumentidega ja eriti krediidiriski vahetustehingutega, et kas need on teravdanud Kreeka kriisi ja mis nüüd peaks toimuma, mis nüüd peaks edasi toimuma? et kui meil oleks olnud sellised vast-, kesksed vastaspoolega arveldussüsteemid, kas siis oleks midagi lihtsustunud? suur tänu, meil on nüüd Uudo Pulman. suur tänu, proua esinaine. kolleeg Langen küsis sissejuhatuseks, et me räägime toodetest, me räägime protsessidest või õiguslikust raamistikust ja palun tehke vahet, et millist kange me peame siin kasutama. ma arvan, et sellele küsimusele ei ole veel piisavalt vastatud, seepärast ma tuleksin selle juurde tagasi. ma sooviksin alustada toodetest. siin on koos äh, sektori esindajad, siin on äh, ka järelevalveasutuse esindajad ja ka lõppkasutaja esindajad. aga, ja Euroopa Parlamendi esindajad on siin kõige lähemal kodanikule ning kodanikule on kõige keerulisem selgeks teha, et iga toode turul on mõttekas. ja siin me võime tõstatada küsimuse, mille tegi ka, mille tõstatas ka volinik äh, tõusvate bensiinihindade puhul, et et äh, võib ju olla, et need, et sellise arengu puhul on, äh, äh, et sel-, selliste arengute taga on ikkagi spekulatsioonid ja mitte just nafta hinna tõus. on ju vahe sellel, kas keegi, kas keegi on valdkonna esindaja näiteks toodab mingit toiduainet või siis tegeleb spekulatsioonidega nende, nende toodete müümisel kas keegi saab mulle eh, selgitada, kuidas eh, maksujõuetusega seotud eh, riskidega kaabeldakse, ilma et tegelikult oleks, ilma et omatakse neid laenupabereid? kuidas tegeleda nende äh, toodetega selliselt, et äh, nad ei, ei omandaks turgusid hävitavat jõudu. suur tänu. ma annaksin kõigepealt sõna härra Šuiele. et kuna ta peab varem ära minema ja siis saavad sõna teised äh, paneeli liikmed. palun, härra Šuie suur tänu. ma üritan teha väga lühidalt. härra Kluute küsimuse juurde. ma arvan, et erinevate rühmade esindajatel on kindlasti erinevad arvamused. läbipaistvus ei ole mingisugune tühi sõnakõlks meie jaoks kuid me peame vaatama erinevaid juhtumeid ja härra Paulson ütles ka sama, samuti, et tuleb, tuleb teha vahet äh, läbipaistvusel ja likviidsusel. sellepärast, et on ka nii mahukaid äh, tehinguid, millel võib olla süsteemseid äh, mõjusid ka likviidsusele osadele turuosalistele ja ka äh, majanduse osalistele, nii et siin tuleb äh, mõelda erandite tegemisele. kusjuures, mis puudutab äh, reguleerivaid ameteid, siis siin peab läbipaistvus olema võimalikult suur. koostalitlusvõime jah, sellega tuleb ka kindlasti tegeleda, kuid siin on, eh, peitub mõningane hirm, eh, vabandust, mõningane risk, sellepärast et kauplemisteabe hoidlad on seotud eh, arvelduskodadega ja siin tekib teatav risk, ilma et oleks tagatud piisav juurdepääs teabehoidlatele siin tulevad kindlasti ka tehnilised ja õiguslikud äh, kontrollid. mis puudutab nüüd seda stressitesti, siis jah, ma täielikult toetan seda. see on üks nendest õppetundidest, mis me peaksime kriisist äh, endaga kaasa võtma. nimelt sellised äh, nii-öelda koormustestid tuleb turuosaliste osas ka rakendada. see puudutab eriti just krediidiriski vahetustehingute turgusid ja äh, meie toetame krediidiriski vahetustehingute turgude reguleerimist. praegu juba käivad uurimused, uuringud, mida teostavad äh, reguleerijad. aga meil ei ole siin äh, globaalset ülevaadet äh, turust ja Kreeka kriis just toobki välja selle probleemi. nagu öeldud, uuringud käivad, mina isiklikult arvan, et mahuliselt ei ole need mõjud väga suured, kuid ikkagi äh, see mõju turule on teravnenud. kas me seda soovime või mitte? turud ikkagi kalduvad äh, spekulatsioonidele, kas me seda tahame või mitte, nii see on see tähendab, et, et siin tekkis teatava äh, surve tugevnemine ja see ka suurendas äh, ja teravdas ka Kreeka kriisi ma usun, et me peame ka vaatama, mis on lõppude lõpuks kasulik ähm, turuosalistele ja selline ei ole muidugi ähm, kerge otsus teha parlamendiliikmetel. me peame vaatama erinevaid tooteid. alati ei ole võimalik riski katta ja siin on erinevusi äh, reguleerijate vahel, erinevate äh, isegi äh, kultuuride vahel ja erinevate äh, finantsvaldkonna esindajate vahel. aga siin tuleb kindlasti vahet teha erinevatel toodetel, sellega, selles osas ma olen nõus. paneeli esindajad ka ütles, et kõigega ei saa arvestada, kuid sellegipoolest tuleb siin võimalikult ambitsioonikalt läheneda asjale. suur tänu! suur tänu! me kuulsime nüüd siis äh, küsimusi ka koostalitusvõime kohta, see on väga oluline teema, nii et, et kui keegi tänastest esinejatest soovib sellel teemal vastata, siis palun. ja võib-olla te võiksite sellega seoses ka, äh, ka juhtimisega seonduvad riskiaspektid äh, vastustesse sisse tuua, see näib ka olevat asjakohane teema. niisiis, härra Paulson, kas te soovite järgmisena sõna saada? jah aitäh! mis puudutab koostalitusvõimet, siis me tõepoolest toetame konkurentsi selles valdkonnas ja koostalitusvõime on oluline viis, kuidas saavutada konkurents arvelduskodade vahel, hoolitsedes selle eest, et turul on olemas head lahendused. aga me saame aru ka sellest, et on olemas riskiküsimused, mida tuleb hoolikalt käsitleda Äh, kesksed vastaspoole arveldussüsteemid peaksid riske vähendama ja neil ei saa lasta riske suurendada, nii et, et me toetame sellist lähenemist, aga me usume, et äh, me peaksime hoolikalt kaaluma, kuidas seda ikkagi täpselt teha. kas te soovisite mõnele muule küsimusele ka veel vastata? Te ei pea seda tegema, aga kui tahate, võite. Äh, krediitriski vahetustegevused näiteks. jah mis puudutab krediidiriski vahetustehinguid, siis meie nende arveldustega ei ole seotud, paljud teised arvelduskojad on, võib-olla meie oleme ainus arvelduskoda, kes nendega ei tegele. aga üldiselt ma ei usu, et oleks vaja mingeid konkreetseid määrusi konkreetsete toodete kohta ma arvan, et need määrused, mis paika pannakse, peaksid olema niivõrd üldiselt, et nad suudaksid hõlmata kõiki tooteid. aitäh! Blythe? Äh, mis puudutab krediitriski vahetustehinguid, äh, siis ma arvan, et äh, üks soovitusi, millega kõik on nõus olnud, on läbipaistvus. me nõuame, et läbipaistvus peaks olema sada protsenti kohustuslik reaalajas, niivõrd kuivõrd see tehnoloogiliselt on võimalik. ja kui Äh, see on võimalik, siis tekib küsimus, et kas turutegevust kahjustatakse, kas manipuleeritakse, äh, kas äh, rikutakse kellegi huve, siis sellisel juhul oleks reguleerijatel väga palju lihtsam asju uurida, teha seda moel, mis ei vii kaasa äh, siis, mis äh, ei vii kaasa kasulike toodete keelamisele. mina isiklikult arvan, et sellele küsimusele ei ole väga kerge vastata, kui sellist läbipaistvust ei ole niisiis äh, selles osas ja, ja veel, kui vastata küsimusele, kui palju läbipaistvust on liiga palju reguleerijate jaoks ei ole selgust kunagi liiga palju, see on äh, täiesti selge ning äh, mis puudutab hindade läbipaistvust pärast kauptehingut, äh, siis peaks hoolikalt kaaluma, millised on tagajärjed turuosalistele. näiteks kui te sunnite neid oma tehinguid liiga ruttu avalikustama ja turg pöörab nende vastu. küsimus on Äh, väga erinev, see sõltub päeva, millise kellaaeg on, milliste toodetega on tegemist. Äh, võtame näiteks maagaasi, äh, kell kaks hommikul on maagaasi väga palju, aga pärastlõunal ei ole jällegi. nii et, et ma arvan, et need suurtes kogustes kauplemised, kõik, kõike sellega tuleb arvestada ja tegemist on asjaga, mida tuleb uurida, siin ei saa kiiresti otsuseid langetada veel üks asi, mis puudutab äh, juhtimise ja koostoimega seotud küsimusi. ma ütlesin, et et vastastikune koostoimevõime on soovitav, aga see võib olla riskantne, kui äh, kui tuua kokku erinevad tooted, millel ei ole järjepidevaid riskistandardeid ja siis äh, me kehtestame kõige madalamad standardid niimoodi koostalitusvõimet tekitades ja ühel müügikohal me siis lihtsalt loobume kõrgetest standarditest, et need äh, sob-, tooted sobiksid kokku toodetega, mida müüakse teises müügikohas, see on tõesti murettekitav ja ma soovitan seda teed valida ainult siis, äh, kui me oleme tõesti veendunud, et regulatiiv üldine raamistik, mis puudutab äh, standardeid, on piisav ja, ja mulle tundub, et antud hetkel äh, on selliste järelduste tegemine enneaegne, võib-olla kunagi tulevikus saab seda niimoodi järeldada, aga mitte täna, täna see ei pea paika lõpetuseks riski juhtimise kohta üks asi, mis äh, kiiresti tihtipeale tähelepanuta jääb, on see, et keskse vast-, vastastik tarkuse arveldussüsteemi risk äh, tuleb kanda neil endil, on äh, tihtipeale selline lähenemine, et juhul, kui äh, selline arvelduskoda läheb pankrotti, siis ülejäänud liikmetel oleksid piiramatud kohustused võtta üle siis selle pankrotti läinud finantskohustused. see tähendab seda, et me oleme saavutanud absoluutselt mitte midagi, me oleme tagasi täpselt seal, kust me alustasime ja siis on meil nüüd äh, selline tsentraliseeritud risk kogu selle ettevõtmise keskmesse. üks põhjus, äh, miks juhtimist äh, tuleb niivõrd ettevaatlikult käsitleda, on just nimelt see, et need inimesed, kes peavad riske võtma, peavad selles protsessis saama ka kaasa rääkida kõigil eh, kesksetel vastas, vastaspoolega arveldamise süsteemidel peab olema võimalus selles süsteemis oma, selles protsessis oma arvamus kuuldavale tooma, tuua. aitäh. härra Elbek, kas te soovisite ka midagi öelda? ma arvan, et Blaiv vastas sellele valitsemise küsimusele juba väga hästi, aga koostalitusvõime küsimus, ma ütleksin nii palju, et eesmärgiks peaks olema väga tugev ja hästi reguleeritud eh, CCP-d, eh, mille vahel on hea konkurents ja mitte siis eh, võidujooks kõige madalamate standardite suunas. ja mulle tundub, et koostalitusvõime praegu puudutab just nimelt infrastruktuuri, et need kesksed vastaspoolega arvelduskojad saaksid omavahel konkureerida aga ma ei oska praegu midagi kaugemale tulevikku näha. Äh, ma ei tea, võib-olla kunagi on keskne maksejõuetuse fond kõigi nende CCP-de jaoks. jah. kõigepealt äh, tahaksin ma rääkida läbipaistvusest ja sellest, äh, kui kaugele läbipaistvusega tuleks minna meie vaatevinklist me sooviksime samasugust äh, läbipaistvust äh, börsivälisel turul, äh, kui see on börssidel. avalikkus peaks reaalajas nägema, millised tehingud on tehtud, millises mahus, milline on olnud hind, milline toode, aga me ei usu, et vastaspool peaks olema näidatud. aga Äh, informatsioon tuleb täielikult edastada loomulikult reguleerijatele. seda me oleme arutanud üksikasjalikult ka energeetika peadirektoraadiga, sest et ka seal arutatakse praegu just spetsiaalselt kohastatud režiimi gaasi ja elektrisektori jaoks ja see oleks siis seotud ka emissioonidega ja see oleks tõesti selline reguleerimine, mis tagaks usalduse turgudel Äh, kõneldes nüüd kaubandusteabehoidlatest, siis äh, me kõik äh, sooviksime, et meil oleks varade liigikaupa need kesksed teabehoidlad. seda meil praegu ei ole, väga paljude liikmesriikide reguleerijad nõuavad erinevat liiki raporteid erinevates formaatides ja Euroopa ettevõtetel on tõesti väga raske kõiki neid nõudeid täita palju lihtsam oleks, kui meil oleks selline keskne teabehoidla lõpetuseks vastaksin küsimusele, äh, kus räägiti just minu ettevõttest EONist, kas äh, on mingeid alternatiive maandada riske ilma tuletisinstrumente kasutamata. meie seisukoht on selline, et äh, me sooviksime likviidseid, läbipaistvaid ja konkurentsivõimelisi turge ja see on ka nii parlamendi kui komisjoni eesmärk me leiame, et tuletisinstrumendid on osaks sellest vastusest, kui meil on teist liiki tooteid, siis meil ei ole standardiseeritud tooteid, meil ei ole kunagi turul likviidsust ning seega oleks palju raskem uutel tulijatel turule pääseda ilmselt oleks vaja lihtsalt omada elektrijaama selleks, et saaks hakata elektrit müüma, nii et, et me leiame, et tuletisinstrumendid on väga olulised selleks, et saaks riske maandada ja äh, parandada konkurentsi. Äh, keegi ei soovinud rohkem sõna võtta või härra Rayburn, äkki soovite midagi öelda, ei soovi? jah? härra Paulson, soovisite veel sõna saada? jah, äh, mul on lühikene märkus, mis puudutab juhtimist ja mida mõned kolleegid juba käsitlesid Äh, minu seisukoht on selline, et oleks äh, väga oluline, et need CCP-d on sõltumatud üksused, mis äh, langetavad riskiotsuseid. CCP on see organ, mis tegutseb just nimelt kriisiolukorras, mis rakendab õigeid meetmeid just nimelt sellistel tormilistel aegadel selleks on vaja väga tugevat ja, tugevaid ja sõltumatuid keskseid vastaspoolega arveldamise kodasid. ma ei usu aga, et äh, kasutajad peaksid selle riskide komisjoni liikmeteks olema ja osalema aruteludel, siis me peaksime silmas pidama seda, et maksejõuetuse fondidesse läheb ju kasutajate raha ja nende nahk on ka mängus nii-öelda nii et, et nad peaksid ka olema nendes riskikomisjonides ja nendes aruteludes osalema, aga lõppkokkuvõttes peaks see CCP olema siiski sõltumatu, aitäh. Äh, Kei, kas äh, see äh, on see, mida sa soovisid? jah, ma olen täiesti nõus, et need peaksid olema sõltumatud foorumid Äh, kus on esitatud ka kasutajad ja siis peaks olema sellised, mis on täiesti sõltumatud. ma nüüd vaatan, et äh, kas meie maaklerid võib-olla oleksid pisut julgemad krediidiriski vahetustehingute küsimuses. Äh, vaadata, kui vaadata tagasi, siis on ju mingeid ülevaateid esitatud, et nende krediidiriski vahetustehingute hulk teistega võrra-, võrreldes on väike, nii et, et need, mida te arvate, kas äh, krediidiriski vahetustehingute küs-, küsimus, kas see on oluline või äh, või lihtsalt on sellele meedias liiga palju tähelepanu pööratud. tegelikult ei ole see asi nii oluline. Äh, mul ei ole tegelikult palju lisada sellele, mida ma enne juba ütlesin. Äh, väga raske on midagi teada, kui ei ole täielikku informatsiooni, see informatsioon peaks olema regula-, reguleerijatel. nii et, et need on äh, minu kaks tähelepanekut ja ma tõesti vabandan, et ma ei saa sellel teemal pikemalt ja põhjalikumalt kõnelda. ilmselt me peame Eurostadi siis listule tõmbama äkki Deutsche Bank on natukene julgem? Eh, Clive mainis oma sõnavõtus juba, et eh, krediidiriski vahetustehingud tegelikult ei tekita maksejõuetust. Eh, seda kasutatakse, neid kasutatakse riskiga toimetulemiseks ning ja kriisi tingimustes on see teema võib-olla päevakorda tõusnud ja selle, nendega te, seonduvad teatud küsimused, aga neid on tõesti lahendatud ja mina ei tea, kas Kreeka probleeme näiteks saab siiski krediidiriski vahetustehingute kaela ajada. ma arvan, et, et, et selline, selline esitus ei ole õige. aitäh ma vabandan, et ma teile survet avaldan, aga tegelikult see on minu ülesanne. ja nüüd läheme edasi siis viimase küsimuste vooru juurde ja tegelikult ainult Catherine Styler on soovinud äh, küsimust esitada ja Sven soovib ka küsimust esitada, nüüd Catherine kõigepealt. aitäh ja aitäh meie kõnelejatele äh, ma tuleksin äh, krediidiriski vahetustehingute juurde on äh, väga räägitud, äh, kas siin peaks midagi eraldama, et äh, kas kasutada neid, mida, teha vahet nende vahel, mida kasutatakse kindlustamiseks, need on head, ja need, mida kasutatakse spekulatsiooniks, on halvad. ja ma tahtsin tegelikult ka Kreeka võlast rääkida, tegelikult ma ei hakka sellest rääkima, aga kas te olete sellise vahetegemisega nõus? ja siis mul on küsimus ka Clive Mastersile Teid on kirjeldatud kui naist, kes lõi finantsmassihävitusrelvad ja, ja kogu see protsess on ka väga hästi dokumenteeritud. siin äh, räägitakse väga palju teie meeskonnast ja, ja mis, mida te kõike tegite, aga teades nüüd seda, mida te täna teate, mida te oleksite teistmoodi teinud, aitäh! ja järgmisena Vicky Ford. Äh, ma tahaksin tänada raportööri äh, selle eest, et ta sellise kuulamise korraldas, sellest on olnud väga palju kasu ja tahaksin tänada kõiki kõnelejaid. Äh, mind puudut-, huvitavad lõpptarbijate kulud mõned inimesed on tulnud minu büroosse ja öelnud, et see viib riskide maandamise kulud väga üles ja siis on toonud mulle ka konkreetseid arve ja mina ei ole aru saanud, kust nad need arvud võtavad. kas see puudutab siis äh, kapitalikulusid pankadele või, või hinnanguid selle kohta, milliseid tagatisi on vaja, nii palju kui mina aru saan Äh, keegi pole öelnud, millist tagatist või millist kapitali nõutakse, nii et ma tahaksin kahelt panga esindajalt küsida, et äh, kas nad on läbi viinud mingeid analüüse, tuginedes erinevatele stsenaariumitele kapitalinõuete kohta või tagatise nõuete kohta. ja sellega seoses tahaksin veel küsida, kas te arvate, et äh, kauplemine ja see, see, see, see B-d peaks olema null reitinguga Äh, mõned hoiavad, et see on võib-olla liiga madal, et äh, mi-, mida peaks tegema, et äh, inimesed seda kauplemissüsteemi kasutaksid ja, ja kuidas äh,, Blaiv, te ütlesite, et kahepoolne arveldus äh, et seda tuleks kapitali kontekstis samamoodi kohelda, nii et, et mida sa mõtled siis selle riskide vähendamise kohta, kahepoolse arvelduse kohta? aitäh ja Sven tegelikult on viimane. vabandust, Viki. mul on kaks küsimust. üks äh, äh, nendest on seotud sellega, et siin mitmed kõnelejad ütlesid, et äh, lõppkasutajatele tuleks teha teatud erandeid. viimase kriisi ajal me nägime, et oli nõndanimetatud lõppkasutajaid, Äh, selliseid üsna kriminaalseid äh, kauplejaid, vaadakem näiteks Enronit. ja küsimus on selles, et äh, kas peaks olema mingi künnis ja kuidas seda künnist paika panna selleks, et teha vahet tõeliste lõppkasutajate vahel ja nende lõppkasutajate vahel, kes tegelikult on investeerimispangad, kus ka natuke lõppkasutust toimub Äh, võib-olla minu ingliskeelne väljendus ei olnud piisavalt selge, ütleb kõneleja, aga näiteks Siemens äh, on Saksamaal tihti, äh, ta peetakse investeerimispangaks ja mitte elektroonikaettevõtteks. nüüd on asjad natukene muutunud, aga varem seda niimoodi kirjeldati. minu teine küsimus on pisut teoreetilisem. ma kuulsin mitmete teie sõnavõttudest, et oli selline väide, et suurem likviidsus oleks äh, turgudel soodus äh, selleks, et tõhusust saavutada. Äh, mitmed teist kritiseerisid teatud määrusi kui likviidsust piiravaid. minu jaoks on küsimus selline. Teie vaatevinklist, kas kas suur likviidsus tihti tõepoolest toob kaasa suure turu tõhususe? Äh, pärast äh, üsna suurt tööd, äh, mis puudutab informatsiooni asümmeetriat ja neid tulemusi, mida Turneri ülevaates käsitleti, kas tõesti võib selliseid häid argumente kahtluse alla seada, kas kõrge likviidsus on tõesti seotud turu tõhususega? ning tuginedes oma kogemusele, tahaksin ma teada, mida te arvate sellest? aitäh ma arvan, et kuna üsna palju nendest küsimustest olid suunatud Clive Mastersile, siis peaksin andma kõigepealt sõna talle. kas äh, kellelgi raportöörile on veel üks väike küsimus? mul on üks küsimus viimase kümne aasta arengu kohta, Clive, äh, see puudutab siis tuletisinstrumente, tuletisinstrumentide hulk on suur, äh, mitmekordistunud aga nad on mitmekordistunud põhjendusega, et ähm, turu äh, paindlikkus ja likviidsus on seda nõudnud. ma sooviksin äh, ekspertidelt äh, teada saada, mida teie arvate äh, sellisest reguleerimisest, mis turu viiks siis tagasi kahe tuhande kuuenda aasta olukorda et nimelt sellest ajast peale on, kas turumahu redutseerimine, vähendamine on vast-, vastutustundlik või mitte, mida te arvate sellest? Uh, meil ei ole tegelikult enam väga äh, kaua aega, see kell seal seina peal on viis minutit taga, aga kõigepealt siis äh, äh, Blythe. jah, siin räägiti massihävitus finantsrelvadest. selle termini töötas välja kuulus investor, kes tegelikult ise tuletisinstrumente väga palju kasutab. ja ma olen ka näinud, millises kontekstis Warren Buffett ähm, neid, äh, seda terminit kasutab ja tegelikult ma nõustun temaga selles mõttes, et minagi usun, et äh, tuletisinstrumendid äh, võivad olla väga riskantsed ja ohtlikud, juhul kui nad satuvad valede inimeste kätesse, kes neid vääralt kasutavad. ning ilmselt me kõik nõustume ju sellega, et ka haamer võib olla valedes kätes väga ohtlik riistapuu kui me vaatame, millistel põhjustel on inimesed finantskriisis raha kaotanud, eh, siis tavaliselt ikkagi harilike laenude näol, tavaliste hüpoteeklaenude näol. enamik inimesi, kes on eh, tuletisinstrumentide läbi raha kaotanud, on seda teinud väga traditsioonilisel moel. kuid eh, sellest hoolimata peame me saadud kogemusest ja õppetundidest ka midagi õppima, tuletisinstrumentidel oli finantskriisi tekkel oma osa. mina isiklikult tunnen küll, et ma olen kogemusest õppinud. ja mõnda asja oleks kindlasti tulnud teha teisiti, võib-olla isegi mina ise poleks pidanud käituma teisiti, sest minu roll selles küsimuses on ajaliselt piiratud, ma ei räägi mitte ainult oma vanusest, aga olgu pealegi ma arvan, et äh, kolm, neli asja oleks tulnud kindlasti teha teisiti. kõigepealt, kui me räägime äh, AIG-st, siis äh, sai sellest äh, tuletisinstrumentide turul äärmiselt suur ettevõte, mida absoluutselt ei reguleeritud. oma suuruse tõttu, oma domineeriva äh, positsiooni tõttu aitas ta kaasa süsteemse riski tekkele ning äh, tema tegevus oli isegi nii laiaulatuslik, et ähm, selle ettevõtte vanemjuhid, äh, tegevjuhid ja riskijuhid ei küsinud küsimusi, mida nad oleksid pidanud küsima. ja seetõttu tekkisid süsteemsed riskid, see ettevõte ei olnud äh, regu-, piisavalt reguleeritud ja seetõttu ei pandud neid riske ka õigeaegselt tähele. see on esimene õppetund. ma arvan, et äh, riskidest äh, vaadati mööda sellepärast, et riskide haldamine ei olnud piisavalt prioriteetne mitte ühegi varade rühma juures. juhul, kui aruandlussüsteem oleks olnud parem, võib-olla poleks selliseid probleeme olnud. nii et äh, teine õppetund on äh, tuletisinstrumentide turualane aruandlus, et inimesed teaksid, kuidas need instrumendid kontsentreeruvad, äh, kuhu need koonduvad, millised turuosad on reguleerimata ja millised positsioonid võivad tekkida tulevikus. ja lisaks sellele tekkis tõepoolest kaardimajakese efekt see ei puuduta mitte ainult AIG-d, vaid ka teisi osalisi, kes kõik olid omavahel seotud. seetõttu, kui äh, äh, lõppes sularaha ja lõppes ka usaldus, siis olid regulatiivasutused sunnitud samme astuma muuhulgas maksumaksja raha abil, sest nad kartsid kohutavalt tagajärgi ja ei teadnud isegi, millised need tagajärjed on kui tekib suur pankrotilaine ja selleks me täna siin koos istumegi, me peame ennetama sellist kriisi tulevikus. see on ka viimane õppetund, me ei tohi enam kunagi lubada eh, seda, et süsteem eh, meenutaks sellist kaardimaja, kus osad üksteisest nii palju sõltuvad. me peaksime oluliselt leevendama keskse arveldussüsteemi kasutamist eh, tuletus, tuletusinstrumentide turul, eh, sellisel juhul ei teki eh, seda kaardimanakese efekti. ja ma soovin südamest, et neid õppetunde oleks arvestatud juba varem. esitati ka tehniline küsimus et mida ma pean silmas kahepoolse tagatiste andmise ja kahepoolse arveldamise all. ma pean kahepoolse tagatiste andmise all silmas väga laialt levinud tava, mis on alati tuletisinstrumentide turul eksisteerinud, kus vastaspooled annavad üksteisele tagatisi, kas sularaha või muu likviidse vara näol Nad võivad seda teha läbi keskse äh, arveldussüsteemi. mõnikord on ähm, tagamine aga ka keerukam. näiteks kui pank äh, kaupleb ähm, energiaosakutega ja teisel pool on äh, suur energiaettevõte, siis võib tagatiseks olla mingisugune kogus toormaterjali või midagi muud. pangad peavad oma tegevuse abil, laenude andmise abil muutma majanduse toimivaks. kuid keskne, keskne ähm, arveldussüsteem ei tohiks kunagi panna tagatiseks näiteks lennukit ja põhjus on väga lihtne, lennuk ei ole likviidne, seda ei saa müüa viie minuti jooksul. vähemasti mitte nii, et teenida kasumit igatahes äh, mõtlesin ma just seda mis puudutab inimesi, kes äh, jätavad, ähm, kes, kes on nagu mm, hundid lambanahas. Teie, lugupeetud saadik, küsisite seda. Äh, ma arvan, et kui me anname lõppkasutajatele erandi, kas siis võib äh, äh, tekkida olukord, äh, kus lõppkasutajateks hakkavad ennast nimetama ka salamisi tegutsevad riskifondid? ma arvan, et selle vältimiseks on vaja kohustuslikku aruandlust ja seda, et kõigilt nõutakse ühte ja sama, erandeid ei antaks kuid oleks olemas regulatiivasutus, mis saab alati lõppkasutajatelt äh, nõuda põhjendusi nende tegevuse kohta äh, ja sellisel juhul neile võimaldada erandi, kui aga neid põhjendusi ei tooda, siis erandi ära võtta. siin kuulsime ka teist sellist näidet, ma olen sellega täiesti nõus. ja lõpuks, äh, miks on miks on likviidsus nii oluline, kui see ei vii alati tõhusama toimimiseni? ma olen lugenud mitmeid uurimusi, kus tõesti on näidatud, et likviidsus ja tõhusus ei ole alati seotud, kuid üldiselt nad on seotud ähm,. Teie märkus on õigustatud selles suhtes, et mitte iga likviidne turg pole tõhus, kuid likviidse eh, turu tunnusjoon on see, et sellel on võimalik teha tehinguid Te ei pruugi nõustuda saadava hinnaga, kuid äh, hind, millega tehingut on võimalik teostada, on alati olemas. ning äh, finantskriisi jooksul eskaleerus olukord, mis viis lõpuks äh, globaalse finantskriisi ähm, kokkuvarisemiseni ja sundis regulatiivasutusi tegutsema, oligi likviidsuse piisav puudumine. likviidsus näitab, et inimesed Äh, võtavad riske, mida nad eeldatavasti suudavad äh, katta ja nad teevad seda kas oma äh, tavalise äritegevuse käigus või siis, kui kellegi teise ettevõtte pankrotistub, mõelge näiteks Lehman Brothersi näitele. kui nad olid enne, kui inimesed, kui mõni ettevõte oli enne selle ettevõttega seotud Ähm, ja Lehman Brothers läks pankrotti, siis ei õnnestunud neil vabaneda oma positsioonist, mille läbi nad olid selle ettevõttega seotud. suur aitäh! Te vastasite vägagi põhjalikult väga paljudele märkustele. ma ei tea, kes võiks nüüd vastata tulemis, äh, tuletisinstrumentide lepingute mahu ja sageduse vähendamise kohta. võib-olla teie kolleeg Deutsche pank, äh, pangist, äh, Saksamaa pangast võiks sellele vastata. jah, hea küll. Ähm, ma arvan, et tõhus turg on selline, kus on ähm, õige tasakaal äh, pakkumise ja nõudluse vahel. me peame tagama, et kõikidel osalistel et kõiki osalisi piisavalt reguleeritaks ja regulatiivasutused teaksid, mis turul toimub on ohtlik hakata osalisi turult välja tõrjuma, äh, kuigi need osalised oleksid võimelised äh, turul äh, adekvaatselt tegutsema. kui me vaatame lepingute arvu ja ähm, krediidiriski vahetustehinguid, siis üks probleeme nende turgude mõistmisel on see, et me ei mõista piisavalt riske. lühiajalised ja pikaajalised riskid on väga erinevad. ja vastavad lepingud on ka samuti erinevad. kuid äh, krediidiriskiga äh, vahetustehingud on hoopis teine asi ning äh, see varade rühm, mida esindan mina, et nende nimiväärtus on kukkunud ja ma usun, et kui me räägime nimiväärtusest, siis tegelikult ei ole see korrektne viis läheneda riski kirjeldamisele. ja, ja paljud lepingud lihtsalt on äh, katkestatud. suur aitäh, näib, et härra Raiborn soovib sõna. jah. lõppkasutajate kuludest. kindlasti tekivad need kulud kui nõutakse sularahatagatisi, sest pidevalt on vaja eraldada summasid, mis on nii-öelda kinni, mis ongi tagatiseks. kuid samas luuakse ka uusi võimalusi ja meetodeid, et ebakindlat tulevikku kindlustada. aga, aga meie jaoks on tõeline hädaoht siiski Baseli määrus ning ka kapitalinõuete direktiiv neli, sest need nõuaksid, et kapitalinõudeid karmistataks ka eh, mittetsentraalselt arveldatavate tehingute, tehingupoolte puhul. minu meelest eh, on, eh, on see püüd hüpata üle oma varju USA-s öeldakse, et keegi ei peaks saama erandit, muidu äkki tekivad uued pankrotid siis, aga võetakse vastu uus Baseli määrus, mis toob endaga otseselt kaasa suurenevad kulud absoluutselt kõigile. mis tähendab seda, et paljud lõppkasutajad lihtsalt ei saagi enam oma riske maandada, sest neil ei ole selleks raha. nii et kapitalinõuete direktiiv neli peab kindlasti arvestama selle suure vastuoluga. tarvis on poliitikat, mis äh, mõistlikult annaks erandeid, millest me oleme siin rääkinud. suur aitäh, härra Feuk, kas te tahate veel midagi öelda? jah, siin räägiti Enronist ja ma usun, et seda olukorda ei parandata kuidagi börsiväliste tuletisinstrumentide alase õigusloomega. Äh, ke-, keegi ei jäta toime panemata kriminaalset äh, tegevust ainult sellepärast, et keskne arveldamine äh, muudetakse kohustuslikuks. ja härra Paulson, jah, mõne küsimuse kohta, mida siin on juba puudutatud. kõigepealt spekuleerimine äh, versus eh, lihtsalt riskide maandamine, kuidas teha vahet headel ja pahadel, kui nii öelda. ma leian, et tegelikult on praktilises eh, tähenduses väga raske seda teha. tuleb otsustada, mis võiks olla potentsiaalselt eh, ohtlik, tuleb otsustada, mis võib endaga kaasa tuua süsteemse riski tekke ja seda me otsustame suuruse põhjal, suurust on ju võimalik mõõta teine äh, teine küsimus, mis puudutab CCP-sid ja kapitalinõudeid. CCP-d on äärmiselt spetsiifilised instrumendid, mille äh, ülesanne on maandada riski ja seetõttu on äh, need instrumendid eriti olulised ajajärgul, mil me pöörame rohkem tähelepanu riski haldamisele nõndanimetatud zero weight on äh, väga kasulik vahend arvelduskodade rolli suurendamiseks. ja lõpuks, mis puudutab, äh, mis puudutab lisakulusid äh, seoses tagatistega, mida arvelduskojad peavad andma, tõepoolest niimoodi pannakse kinni suur hulk sularaha ja arvelduskodade riskijuhtimissüsteem nõuab nagunii, et kogu aeg seataks tagatisi. aga omalt poolt väidan ma, et selliseid riske on võimalik maandada ka teisiti, ilma äh, tagatist seadmata, et oma äh, positsiooni äh, kaitsta. ja ähm, e, kunagi ei saa väita, et, et risk ei maksa mitte midagi, et ta maksab kas, kas selle sularaha väärtuse, mille väärtuses tagatis seatakse, või ta ei maksa midagi, kui tagatist ei seata, sellisel juhul ei ole risk ju kaetud kuid riski haldamine peab alati toimuma läbipaistval ja distsiplineeritud moel. jällegi, must kass tuleb lihtsalt talutada pimedast toast välja ning näidata teda inimestele toas, kus tuli on põlema pandud. suur aitäh! aitäh ja teie, härra Žuva, kas teiegi soovite veel kord sõna? olukord on tõesti keeruline keeruline on ka äh, vahet teha halbadel ja headel ka toodetel. krediidiriski vahendustehingud ei olnud ainsaks Kreeka kriisi põhjuseks. Kreeka võlad on äh, reaalsus ja nad ei ole sugugi mitte virtuaalsed ja alati on neid osapooli, kes soovivad kaubelda ja neid, kes soovivad spekuleerida on neid, kes soovivad riske maandada ja neid, kes neid tekitada. täiesti selge on see, et teatavad reegleid tuleb muuta, seda kogu see asi on ka näidanud, seetõttu ka töötatakse äh, koos inimestega, kes äh, töötavad järelevalveasutustes kui AEG peaks mingisuguseid kulusid kandma, siis äh, tuleb neil selliste kuludega arvestada, me peame tegema kõik selleks, et sellised eksessid ei äh, korduks. hinnad, mida makstakse tehingutes, peavad olema ikkagi äh, tegelikud, ükskõik siis, mil-, kes nende tehingute tegijateks on, kas riskifondid, pangad või mingisugused teised finantsinstitutsioonid me peame vaatama, kuidas selliseid äh, tehinguid äh, hallata. ma arvan, et Sven oli see, kes ütles, et äh, lõpptarbija jaoks ma ei tea, kas Baselit peaks siin vastandama lõpptarbijate kuludele, sellepärast et peab ju alati küsima, et mis paneb inimesi liikuma arvelduskodade poole. kuidas tagada erandite lubamine siis, kui teatavad määrad, teatavad künnised ei ole ületatud. ka siin tuleb reeglid paika panna nüüd äh, mis puudutab likviidsust, siis ma nõustun sellega, mida eelkõnelejad ütlesid. likviidsus ja ähm, majanduse võimekus, tööhõive, need ei ole vastuolulised tegurid. kui ka mitte finantsvaldkonna äh, osalised äh, kasutada aina rohkem turgu, siis äh, muutub ka likviidsusküsimus olulisemaks. siin tuleb arvestada ka majanduskasvuga, ka see on oluline küsimus. ja ka, mis puudutab äh, tuletisinstrumentide tehingute mahtusid siis siin tuleb äh, tagasi tulla mõistlike meetmete juurde, mehhanismide juurde, mis tagavad selle, et, et need turud, mis on kolmekordistunud äh, headel või halbadel põhjustel, et need äh, norm-, et see olukord normaliseeruks nii nagu ka teistel turgudel, nii nagu on olukord ka näiteks aktsiaturgudel ma ei tea, kuidas need äh, määrad, äh, need vääringud peaksid olema teistsugused kui näiteks aktsiaturgudel. me näeme, kuidas tuletisinstrumentide turud on praktiliselt plahvatanud, aga me peame siin äh, mõistlikult edasi liikuma. juba sellel nädalal me oleme näinud ja kogenud ühte kriisi teise järel täna um,. Thank you very much, I, I thank. suur tänu, ma tänan meie pane, äh, paneeli liikmeid äh, nende panuse eest ja annaksin nüüd sõna tagasi raportöörile, härra Langenile. suur tänu, proua esinaine, ma sooviksin kõigepealt tänada meie äh, kuute eksperti. tegu oli väga kogenud ekspertidega, väga huvitava aruteluga ning ma usun, et parlamendiliikmed kuulsid täna enne seda olulist seadusandlikku, see õigusloomelist tööd väga, väga palju huvitavat. tegu oli väga huvitava ja põhjaliku infoga, ma arvan, et me võime äh, järeldusena äh, kindlaks määrata selle, et, äh, et me oleme ühel meelel, et läbipaistvust tuleb suurendada, et meil on vaja sõltumatuid arvelduskodasid. aga üksikasjade puhul on meil veel palju lahtseid küsimusi. see on ka meie eh, töö sisuks selle raporti eh, edasise koostamise raames ning ma teeksin eh, meie panelistidele ettepaneku, et nad võib-olla oleksid nõus meid äh, selle õigusloomelise tööga edasises protsessis meile nõu andma, ma sooviksin veel kõiki tänada, ma ei hakka kõike kordama. me nägime, millised on meie ühised punktid, praktiliselt kõikidele küsimustele me saime ka väga head vastused, ma tänan äh, kõiki äh, eksperte, kõiki sõnavõtjaid. ja ma loodan, et me sellise kogemusega eksperte rääkisime rohkem parlamendis. seitsmeteistkümnendal mail ma loodan, et me saame komisjonis meie raporti vastu võtta, sellele, selle raporti juurde esitatakse veel ka kompromissmuudatusettepanekuid ja härra Barnier ütles, et äh, juuni lõpus, juuli alguses on olemas juba ka esimesed konkreetsed äh, seadusandlikud äh, ettepanekud ja veel kord suur tänu kõigile ähm,. aitäh. ma arvan, et me peaksime aplodeerima meie ekspertidele, ma ei tea, miks me seda siiani pole teinud. Um, we, we, we now will be ja nüüd läheme siis edasi eh, mõttevahetuse juurde, mis puudutab eh, muudatusettepanekuid raporti kohta. niisiis, seitsmeteistkümnes mai ei ole veel päriselt kindel. nii et, et äh, jääme ootama siis ametlikku versiooni kuus kuupäevade kohta, sest näib, et äh, seitsmeteistkümnes mai äh, see kuupäev langeb kokku mingi kriisikomisjoni olulise asjaga. kas keegi jääb siia saali ka või? niisiis, nüüd saab siis jällegi raportöör sõna Can you get Mr. Stolayan yeah, to come I, I, here? He, he's coming. He's coming. Can you... ja, vielen Dank. suur tänu. ma jätkangi kohe natukene äh, keerulisema teemaga, mis puudutab siis meie muudatusettepanekuid. meil on lähtepunktiks meie raporti projekt. ja see raport teie projekt ei saa olla täiuslik, arvestades meie parlamendi koosseisu, seetõttu ma olen tänulik kõigile, kes tegid muudatusettepanekuid. kõigepealt ma sooviksin rõhutada seda, et siin organis me ei hakka kindlasti tegema toimetuslikke toime-, parandusi ma usun, et äh, meil lõppude lõpuks tuleb äh, topelt nii palju muudatusettepanekuid ja kommentaare, kui siin praegu on kaasatud sellesse raportisse. kasu oleks sellest, kui vaadata siis üksikud punktid üle. mingisuguseid probleeme ei tohiks olla muudatusettepanekutega, ma hakkan nüüd need äh, ühe ja kahega see viitab äh, siis eelnevate töörühmade mm, tulemuste äh, ülevõtmist. siis on rida viiteid põhjenduspunktides. Need viitavad juba mainitud ai keele ja viitavad ka tooraine hindadele, intressimääradele, äh, valuutakurssidele ja ka tuled ja kirjeldavad ka tuletusinstrumentide äh, kasulikkust. ma arvan, et äh, siin saab teha äh, muudatusettepanekute kolm kuni kuus kohta kompromissmuudatusettepanekuga ja ja see kaasab ka muudatusettepanekud kuni numbrini üheksa, nii et siin me saame need muudatusettepanekud kokku panna ja selle töö ma siis võtan ka selle nädalavahetusel ette. nüüd teine punkt. see tegeleb äh, VKE-de eripäradega. muudatusettepanek kümme, seda ma äh, tervitan küll, aga siin jääb veel väga palju ruumi fantaasiale. muudatusettepanek üksteist rahvusvahelised standardeid nõuab see, kuid sellegipoolest kaalub ka seda, et me peaksime tegema siin ka euroopalikke ettepanekuid selles osas, mida ma ka tervitan. muudatusettepanek kaksteist. see tuleb kolleeg Koseesilt. ta räägib siin äh, turu brutoväärtusest ja äh, Äh, ka viitab siin Baselis asuvale rahvusvaheliste arvelduste pangale. nüüd muudatus, ja ma tervitan seda muudatusettepanek, muudatusettepanek kolmteist äh, on äh, sarnane. nüüd muudatusettepanek neliteist. kolleeg Conf-, Confin viitab siin viimastele uuringutele tuletisinstrumentide kohta ma ei tea päris täpselt, kas on vajalik mainida seda siin raportis, sest me teame, et ainult viisteist protsenti tuletisinstrumentidest äh, on börsidel kaubeldavad. vähemalt tegu on äh, niimoodi äh, problemaatiliste tuletisinstrumentidega. muudatusettepanek viisteist, see tuleb kolleeg Klintsilt. see viitab Äh, kasvuefektile, äh, äh, seda ma ka tervitan, nüüd muudatusettepanek kuusteist kolleeg Kratsalt. see viitab maksejõuetusega seotud riskidele ja Kreeka kriisile, ma arvan, et me just kuulsime endiselt Euroopa asjade ministrilt härra Šuelt, et võlad on tõelised, tegelikud ja et mitte võlad ei ole nende spekulatsioonide objektiks, vaid äh, siin on kriisi põhjused teised olnud, need krediidiriski vahetustehingud moodustavad ühe kolmandiku äh, Kreeka välisvõlast ja mitte rohkem niisiis kaks kolmandikku eh, Kreeka välisvõlast on eh, hoopis teistsugust laadi. mul on siin selle muudatusettepaneku juures küsimärk, sellepärast et see temaatika tõstatub siin veel ka hiljem. nüüd järgmisena jõuame me teema juurde, mis puudutab eh, vastaspoolega arveldussüsteemide ähm, keerukust. ma arvan, et siin kompromiss muudatusettepaneku kaks raames me saame ka mõistliku sõnastuse leida, millega kõik võiksid leppida. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaks. see tuleb komisjoni esinaiselt. ma sooviksin seda ka toetada see puudutab äh, mittediskrimineerivat juurdepääsu kaablemiskohtadele ja samuti puudutab see äh, keskseid vastaspoolega arveldussüsteeme. siin tuleb aga veel kord tõstatada koostalitlusvõime küsimus. see on üks keeruline punkt. ja seda, seda teemat tuleb kindlasti veel arutada ja leida siin parim sõnastus nüüd edasi tuleb üks äh, äh, tuleb see, et äh, erinevad kolleegid on praktiliselt samasugused muudatusettepanekud esitanud. ja ma suuremat osa neist toetan. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus proua Potimatalt ka see mainib Kreeka teemat. see sõnastus, nagu see praegu kirjas on, muudatusettepanek kakskümmend kuus, ma arvan, et me võime selle üle võtta. ja see puudutab ka härra Skinneri muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa, nüüd muudatusettepanek kakskümmend üheksa komisjoni esinaiselt et me vaatame, kas võib-olla saab selle panna äh, kokku ühe teise kompromissmuudatusettepanekuga. siin äh, kolleeg Kosees pakkus välja äh, ka ühe kustutamise, ma läksin selle vastu, ma siin toetaksin proua Swinburne'i ettepanekut Eh, see puudutab seda, et tuletisinstrumentiga tegelevad ainult professionaalid, seda selle kohta eh, täna juba meie eksperdid ütlevad, et siin olid ka teistsugused faktorid eh, mängus ja seetõttu me vajame ka selliseid uusi reegleid, kuna mitte midagi varem ei olnud reguleeritud. see nüüd edasi kompromiss muudatusettepanek kolm Äh, hõlmab endas muudatusettepanek kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend neli. nüüd muudatusettepanekud kolmkümmend viis kuni nelikümmend kaks. see puudutab lõpptarbijate küsimusi ja ka äh, VKE-sid, ma arvan, et ka siin on võimalik kõik need muudatusettepanekud panna kokku kompromissmuudatusettepanekusse number neli. nüüd muudatusettepanek nelikümmend seitse kolleeg äh, Farberit, aga siin mul on mul vaja veel mõningaid äh, selgitusi. siin on mul küll pluss, aga ma ei ole sellest päris täpselt aru saanud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend minu meelest need numbrid on natukene väikesed, et ettevõtted, et finantssektori välised ettevõtted moodustavad tuletisinstrumentide turust ainult viis kuni kümme protsenti. komisjoni viimaste uuringute järgi ja, ja ja Euroopa Keskpanga andmetel on see kolmteist kuni viis protsenti, nii et see natukene rohkem. et ma paneksin siia selle paindlikuma numbri sisse. nüüd muudatusettepanek nelikümmend kolm kuni nelikümmend kaheksa, ka need äh, saavad äh, kok-, saab kokku panna ühte muudatusettepanekusse ja siin on siis äh, Olle Schmidti, Klintsi ja Swinburne'i sõnastused ja kolleeg Kuja, Kulari ettepanekuga on mul natukene probleeme. aga ma usun, et me jõuame ka siin kompromissile nüüd muudatusettepanek nelikümmend üheksa, viiskümmend. pakuvad põhjenduspunkti i väljajätmist. aga mulle meeldivad siin kolleegide, teiste kolleegide ettepanekud rohkem. nüüd muudatusettepanek on viiskümmend kuus, mis puudutavad siis äh, finantssektori väliseid asutusi ehk siis lõppkasutajaid. ma arvan, et ka siin on võimalik kõik need muudatusettepanekud ühte kompromissmuudatusettepanekusse kokku panna. sest siin on tegu erinevate muudatusettepanekutega, mis tegelikult väljendavad ühte sama. nüüd muudatusettepanekud viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis. ja nende kohta tuleb kompromiss, muudatusettepanek number seitse. see puudutab arvelduskodasid, süsteemi riske, konkurentsivõimet. ja hämmastav on see, et kõik need viis muudatusettepanekut on esitatud äh, Prantsuse kolleegide poolt ja ja see, see nelja erineva fraktsiooni poolt, nii et paistab, et siin ei ole päris äh, ühele seisukohale jõutud, nii et ma arvan, et me peame seda küsimust veel arutama. nüüd muudatusettepanekud kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa. Need sobivad kokku teema alla, ühe teema alla ja see puudutab maksejõuetusega seotud riske ja ka energia siseturu paketti ja G20 eh, teemat ja ka USA ametivõimud, ametiasutuste teemad, nii et siin me üritame ka ühise sõnastuse leida. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend, Kreeka teema. ma seda äh, hea meelega toetaksin, see tuleb äh, kolleeg Kullaarilt. nüüd kolleeg äh, Pulmanto Dominici muudatusettepanekud kuuskümmend üheksa kuuskümmend kaks, kuuskümmend üks ja viiskümmend üheksa ka käib siia alla, need on osaliselt äh, identsed. ja siin on jällegi Prantsuse ettepanekud vürtsitatud Itaalia ettepanekuga. mul on mõningaid probleeme äh, muudatusettepanekuga seitsekümmend kolm, mis tuleb kolleeg Van Fanilt, mis, kuidas seda nüüd öeldagi pakub välja raami, raamistiku öö, kuidas mahtusid juhtida, aga ma ei, päris ei leia, et siin tuleb sellist raamistikku koostada. nüüd järgmine muudatusettepanek puudutas andmekaitset ja seda ma toetan. nüüd muudatusettepanekud kuni kaheksakümmend kolm, ka siin on äh, tegu identsete Prantsuse ettepanekutega see puudutab siis tervitab komisjoni algatust reguleerida paremini tuletisinstrumente, eelkõige börsiväliseid tuletisinstrumente ning äh, toetab nõuet suurendada õiguslikku operatsioonilist standardimist, võtta kasutusele kauplemisteabehoidlad ja nii edasi. nii et me peame äh, vaatama, kuidas me seda natukene, äh, seda sõnastust saaksime natukene toimetada. see puudutab ka ähm, muudatusettepanekud kaheksakümmend üks kuni kaheksakümmend neli, need on ka sarnased välja arvatud äh, äh, siis Olle Schmidti muudatusettepanek ja sarnased on need muudatusettepanek kuni muudatusettepanekuna kaheksakümmend seitse. nüüd muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, see puudutab lõiget kaks siin toetatakse nõuet kehtestada standardivate tuletisinstrumentide puhul finantsasutuste vahel sõltumatu arvelduse kohustus. Äh, Olle Schmidt, äh, Domenici, Goulart, Cosé, Swinburne, Canfan ja Klints ja proua Bolts on esitanud sarnased muudatusettepanekud. ja need me saame hõlmata kompromissmuudatusettepanekuga üheksa nüüd muudatusettepanek sada härra Karaselt. ma seda ei ole päris mõistnud. ja ma pigem paneksin siia miinuse. aga ma ei ole temaga veel rääkinud. muudatusettepanek sada üks Wolf Klintsilt. see muudatusettepanek on selge ja läbipaistev ja Äh, mainib siis äh, operatiivset järelevalvet. järgmine muudatusettepanek härra Karaselt, siin ma ei saanud sellest päris aru. nüüd lõige kolm. see puudutab tule, tuletisinstrumentide hindade paremat, äh, paremat riski leevendamist nii et kulud kannaksid turuosalised, mitte maksumaksjad. minu esialgses ettepanekus oli ka natukene ideoloogiat sees ja seetõttu ka muudatusettepanekud, mis on esitatud, on sama trendi jälginud ning ma teeksin ettepaneku, et me võtaksime siis üles Toomas Manni, Ferberi, eh, Swinburne'i ettepanekut. nüüd kolleeg Klints, kes soovib lõike neli kustutada. selle ma lükkaksin tagasi ja selle asemel paneksin äh, kompromissmuudatusettepaneku, kuhu käisid alla muudatusettepanekud sada kaheksa kuni sada viisteist kolleegidel Pouls, Canfin, Langen, äh, Domenici, Pullman, Cose. see puudutab küsimust, et äh, tuleb teha vahet äh, äh, kohandatud tuletisinstrumentide vahel ja finantsturgudel kättesaadavate standardsete tuletisinstrumentide vahel. siin on ainus lahtine küsimus see, et kas, et milline on komisjoni ettepanek selles osas? et kui komisjon teeb sarnase Äh, ettepaneku, et siis me peaksime vaatama, et me saaksime ka äh, moosi leiva peale määritud. siin tuleb aga arvestada ka sellega, et see võib töötada vastu baasel kahele. see oli siis kompromissmuudatuse ettepanek kümme, nüüd muudatusettepanek sada kuusteist kolleegidelt Dominicilt ja Pulmonilt, seda ma toetan ja see öö, äh, nõuab, et komisjon uuriks viise, kuidas derivaatide üldist mahtu märkimisväärselt vähendada. sama puudutab ka muudatusettepanek sada, sada seitseteist ja muudatusettepanek sada kaheksateist samadelt härradelt, aga langeb ka ideoloogia valdkonda siin nimelt hoiatatakse mitteteadlike investorite ligipääsu eest tuletisinstrumentidega kauplemisele ja nõuab niisuguse tegevuse jälgimist. see ei ole seadusandlikult äh, teostatav. juba see jälgimise aspekt, juba sellepärast ma sooviksin selle muudatusettepaneku tagasi lükata. nüüd muudatusettepanek sada üheksateist muudatusettepanek sada üheksateist eh, kolleeg Kuläärilt, see läheb minu meelest natukene kaugele selle teises osas. siin eh, räägitakse infopäringutest ja kohapealsetest tutvumistest ja kontrollidest. ma arvan, et selline kontroll läheb minu meelest natukene liiga kaugele. läbipaistvus jah, aga mitte mingisuguseid uusi kontrolliaparaate ja, ja eriti mitte uut, uusi agentuure sada kakskümmend, sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, sada kakskümmend kolm, Klints, Karas, äh, Swinburne, Bose, äh, kõik need muudatusettepanekud ma võtan vastu, sada kakskümmend neli Olle Schmidtilt. Äh, sellega me alustame kompromissmuudatusettepanekut järgmist äh, kompromissmuudatusettepanekut, äh, siia tulevad alla siis tekstid Schmidtilt, Mannilt, äh, Dominicilt, Coseelt, Swinburnilt. nii et siin ma teeksin vaid mõned väikesed äh, muudatused. nüüd muudatusettepanek sada kolmkümmend, sada kolmkümmend üks, neid ma toetan siin on äh, tegu teabe edastamise nõuetega. ja kas teha ka äh, teatavaid erandeid äh, valuutatehingute osas, nii siin mul on mõningaid küsimusi just nende erandite puhul muudatusettepanekud sada kolmkümmend kaks kuni sada kolmkümmend seitse, see on kompromissmuudatusettepanek kaksteist. see puudutab Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutuse volitusi Euroopa ja kolmandate riikide arveldussüsteemidele lubade andmise valdkonnas ja see puudutab ka ühte küsimust, millele ma ei saanud äh, korralikku küs-, vastust. nimelt, et äh, kesksed vastaspoolega arveldussüsteemid peaksid saama sarnased litsentsid, nagu on olemas pankadel. see kaasab ka äh, kapitalinõudeid ja muud, aga proua Palts ei ole praegu siin kohal, aga muus osas ma võtaksin need muudatusettepanekud kokku kompromissmuudatusettepaneku kaksteist, sest sada kolmkümmend kaheksa keskpanga rahad, jah, seda ma toetan, sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend, see käib nende muudatusettepanekute hulka, millest ma aru ei saanud. Need muudatusettepanekud tulevad Wortmann Koolilt ja Paltsilt, need ma pigem lükkaksin tagasi. see puudutab kapitalinõudeid ma arvan, et äh, siin äh, võib-olla me saame need veel kompromissmuudatusettepaneku alla panna. nüüd äh, kompromissmuudatusettepanek kolmteist Swinburne'ilt, Karaselt, Langenilt. siin ma pidin oma arvamuse üle vaatama. ma olen kirja pannud, et riskijuhtimismudelid ei tohi üksteisega võistelda ja turuosalised äh, ei, äh, turuosalised peaksid olema siin piiratult olla äh, kaasatud. nüüd ma olen teinud, teinud siia paranduse. riskijuhtimismudelid ei tohi üksteisega võistelda ja see ja siis edasi et riskijuhtimissüsteemi ei rahastaks kasutajad. ja see ja see kompromissmuudatusettepanek siis kaasab endas muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend neli, kõik, mis puudutavad siis seda riskijuhtimismudeli teemat. nüüd tehnilised normid infoteabe, infovahetusprotokoll, neid punkte ma toetan. nüüd sada viiskümmend üks. see puudutab finantsjärelevalvet äh, ESMA kaudu. siin on tegu vana küsimusega, kus ma oma arvamust äh, äh, muutsin uute faktide valguses ja siin ma paneksin härra Domenici ettepaneku juurde miinuse või siis selle kaasata kompromissmuudatusettepaneku kolmteist juurde. nüüd sada viiskümmend kaks kinrilt, seda ma toetan. nüüd me jõuame lõike üheksa küsimuse juurde, see puudutab ühe ainulaadse Euroopa kauplemisteabehoidla kasutusele võtmist, mis toimuks äh, siis esmajuhtimisel ja see peaks tagama ka kauplemisjärgse läbipaistvuse. ka siin on äh, erinevaid muudatusettepanekuid äh, muudatusettepanekud ja esitatud on neli Prantsuse muudatusettepanekut neljalt erinevalt fraktsioonilt, nii et siin on äh, tegu päris hea prantslaste lobiga ka siin me kindlasti eh, suudame välja töötada kompromissmuudatusettepaneku neliteist. nüüd muudatusettepanekud. sada kuuskümmend kaks kuni sada kuuskümmend viis puudutab ka lõiget number üheksa. ma arvan, et et proua Bolsi ja härra Skinneri muudatusettepanekud on eh, siin vastuvõetavad. nüüd muudatusettepanekud sada kuuskümmend kuus rahvusvahelised standardid ja küsimus, kas Euroopas oleks meil vaja kustalitusvõime tagada arvelduskodade vahel, seda nõudis härra Klints. siin me täna kuulsime, et sellega me võime äh, kahekordistada riski ja et olemasolevat äh, börsid ja äh, arvelduskojad võivad olla äh, selle uue asutuse loomise vastu, et ma olen siin natukene skeptiline selles osas. nüüd muudatusettepanekud minult, mis äh, puudutavad lõiget üksteist. nüüd punkt kaksteist ka selle kohta on väga palju muudatusettepanekuid esitatud. sada seitsekümmend kolm kuni sada kaheksakümmend üks, siia alla käib äh, muudatused, äh, kompromissmuudatusettepanek neliteist, välja arvatud siis härra Canfani äh, muudatusettepanek, mis minu meelest läheb liiga kaugele, kuid ülejäänud ma siis kaasan mitte kõiki muudatusettepanekuid ei ole võimalik siin ühe mütsi alla panna. nüüd äh, lõike kaksteist A ja äh, B Domenici Pulmanilt. ka neid ma toetaksin. Teie siis otsustate, kas see on õige. nüüd muudatusettepanek, äh, kompromissmuudatusettepanek kuusteist, see on, see algab siis muudatusettepanek sada kaheksakümmend neli. siin on kõik toetamas ühte suunda. ja ma arvan, et siin on ka võimalik kompromiss, muudatusettepanek välja töötada. sada üheksakümmend üks härra Olle Schmidtilt, toetan seda. see puudutab ka sada üheksakümmend kahte ka sada üheksakümmend kolm härra Canfanilt, seda ma toetan, sada üheksakümmend neli proua Swinburne'ilt ja nüüd sada üheksakümmend viis kuni, kuni kakssada. Need on küll mõnes osas äh, vastuolulised äh, lõikega neliteist. siin ma jääksin originaalteksti juurde. muudatusettepanekud selle punkti kohta ma lükkaksin tagasi, aga sada üheksakümmend üheksa proua Perešilt äh, võtaksin lisanduseks äh, lõike neliteist juurde. see puudutab ka muudatusettepanekut kakssada härra Hollar Schmidtilt. kompromiss muudatusettepanek seitseteist, kakssada üks kuni kakssada seitse. see puudutab lõiget viisteist ja see räägib krediidiriski vahetustehingute maksete, äh, maksejõuetusega seotud riskidest. seda punkti me oleme väga põhjalikult arutanud. seitse kolleegi on siin muudatusettepaneku teinud ja me saame need panna siis ühe kompromissmuudatusettepaneku alla. nüüd muudatusettepanek kakssada kaheksa. siin on tegu teise küsimusega. nimelt turgude kuhjumisega. kuus äh, suurimat ähm, turuosalist, äh, JP Morgan ja, ja Deutsche Bank olid siin täna esindatud, seal vahel on Goldman Sachs ja Morgan Stanley. nii et äh, küsimus on selles, kas turgude kuhjumise osas me saame midagi teha ja ka ma ei ole päris nõus selle muudatusettepaneku kakssada kaheksaga proua McCarthy'lt ja seetõttu ma lükkan selle tagasi. nüüd kakssada üheksa proua Perešilt soovib, et, et Euroopa mõõdet tugevdataks, soovib saada vastaspoolega, keskse vastaspoolega arveldussüsteeme, seda äh, toetab ka Domenici ja äh, Pullmani muudatusettepanek ja mina toetan seda muudatusettepanekut ka. nüüd kakssada kümme proua esinaiselt nendib, et krediidiriski vahetustehingut võidakse seaduslikult kasutada, et kindlustada ettevõtte tegevust või huvisid, isegi kui suveräänset võlakõrri, võlakirja ei omata. siin on küsimus sellest, Äh, mil määral krediidiriski vahetustehinguid äh, saavad reguleerida finantsministrid. sõnastus on küll õige, aga küsimus seisneb selles, kas me siinkohal arvestades äh, riigivõlgadega peame mingisugused piirmäärad kindlaks määrama. me ei ole seda punkti veel päris lõpuni lahti arutanud. Domenici Pullman sõnastavad selle teisiti. nimelt, et krediidiriski vahetustehingu kaitset peab maksma ainult alusvara võlakirja riskitõestusel ja see peab olema piiratud selle riski suurusega, nii et see on just äh, vastupidine sõnastus ja mina siinkohal eelkõige toetan Pullmani äh, sõnastust, kuigi mul ei ole midagi ka proua Pausi ettepaneku vastu nüüd, äh, mis puudutab äh, teisi piirmä-, piirmäärasid tühjaks müümisi ja nii edasi. siin Domenici muudatusettepanekus on puudutud ka kohaliku valitsuse bilanss ja ma ei tea, kas me saame kõiki neid äh, valdkondi siia kaasata. et Põlsi langeni ja äh, Domenici muudatusettepanekut ma toetan, aga härra Canfani muudatusettepanekut äh, ma paraku ei saa mm, toetada, ka tema muudatusettepanekut kakssada kuusteist. siin ta nõuab äh, komisjonilt viimase kümne aasta krediidiriski vahetustehingute arengute kulude-tulude analüüsi, ma leian, et siin on äh, liiga palju nõutud, seetõttu ma lükkaksin selle tagasi seal. see nõue on äh, aegunud. nüüd Pullman Domenitšilt kakssada kaheksateist. Äh, siin on küsimus selles, et mida peab täpselt reguleerima kõiki kõrge riskitasemega tuletisinstrumente. siin seda punkti käsitletakse teistes muudatusettepanekutes teistmoodi. nüüd kakssada kaheksateist kuni kakssada kakskümmend kuus. siin on ettepanekud Domenici Bonmanilt, Schmidtilt, Kosetsilt, Klintsilt, Podimata, Bereshilt ja need siin on tegu ähm, finantssektori väliste ja finantssektori asutustega. ja need saab äh, hõlmata kompromissmuudatusettepanekuga kaheksateist. lisanduvad äh, veel teised äh, muudatusettepanekud Need puudutavad tooraineid ja põllumajandustooteid, siin on proua Goulart teinud häid ettepanekuid ja ka proua Koses, härra Pullmann on teinud häid ettepanekuid ja proua Peres. siin räägitakse sellest, kuidas tõkestada puhtalt spekulatiivseid tehinguid toorainete põllumajandustoodetega ja neid ma toetan. nüüd äh, lõpetuseks mõningad lisapunktid, mida siin äh, mida, mida sõnastatakse ka muudatusettepanekus kakssada kolmkümmend kuus härra Ferberilt, mille ma ka kaasaksin raportisse nüüd. lõiked seitseteist A, seitseteist B. siin on terve rida muudatusettepanekuid, mis on ka sarnased seitseteist A on plussiga mul ka kaheksateist. nimelt, et me vajame Euroopa tasandi e, õigusraamistikku, see kaas, e, kaasab siis e, Domenici, Canfani, Bowsi ettepanekud. kakssada nelikümmend üheksa kutsub komisjoni üles tagama Euroopas ja väljaspool Euroopat asuvatele reguleerijatele vastastikused, vastastikust juurdepääsu Euroopa Liidu territooriumil ja väljaspool seda asuvate arvelduskodade kauplemisteabehoidlate andmetele kui meie tagame juurdepääsu öö, oma vastaspoolega arveldussüsteemidele, siis meil on vaja juurdepääsu ka USA vastavatele arveldussüsteemidele. ja viimane muudatusettepanek proua Kulaarilt rõhutab, kui oluline on hinnata regulaarselt tulevaste õigusaktide tõhusust koostöös kõigi turuosalistega ja vajaduse korral eeskirju kohandada, ka seda ma toetaksin nüüd tehingud toorainete ja põllumajandustoodetega, ka see, selle teema kohta on palju muudatusettepanekuid, mis seda teemat hästi käsitlevad. nüüd on, ma nimetasin ainult osa muudatusettepanekutest. mitte kõiki sõnastusi ma ei saa toetada, kui väga ka autorile need meeldivad, kuid sellegipoolest ma üritan võimalikult palju muudatusettepanekuid oma raportisse kaasata ja siis järgmisel nädalal te saate põhjalikuma info nende raportite kohta. suur tänu um,! Thank you very much! Äh, suur aitäh, ma olen kindel, et kõigil oli sellest palju kasu, äh, eriti variraportööridel ja mina olen ka üks variraportöör. mul on väga lühike sõnavõtjate nimekiri, variraportööri siin ei ole härra Domenici, kas teie soovite sõna? võib-olla väga lühidalt. ei, ei, mul ei ole midagi lisada. ootame ära kompromissid, siis saame neid arutada. arutame neid siis variraportööride ja raportööri endaga. hästi mina võtan ALDE variraportöörina sõna. sa esitasid küsimused mõne minu muudatusettepaneku kohta ja ma üritan neile siis lühidalt va-, äh, muudatusettepanek sada kolmkümmend üks. Äh, ma pean silmas äh, siin selliseid väljendeid nagu samal päeval. nii et, et asi tuleb lahendada enne, kui arveldus on juba toimunud nii et, et see tehing tuleb kohe äh, avalikustada täpselt sel hetkel, kui seda tehakse. me nõuame, et midagi, mis on juba korda aetud, et siis tuleb see arveldada, et võib-olla see osa tuleks siin selgemaks tege- ja minu muudatusettepanek äh, sada kaheksakümmend kuus äh, puudutab kapitalinõudeid ja see küsimus tõstatus just kuulamise käigus, mis meil oli ja ma ütlen, et kui meil on selline kahepoolne kokkulepe ja kui see on vastupidav ja paindlik nagu teised meetodidki, siis kapitali osas tuleks neid samamoodi kohelda. ja minu muudatusettepanek kaks tuhat kümme, kus ma juhin tähelepanu sellele, et äh, selliseid äh, katteta krediidiriski vahetusteguid võidakse mõnikord ka legitiimsetel kaalutlusel kasutada. Äh, ma ei, need olid siis sellised põhjused, mida ma tahtsin mainida, nii et võib-olla raportöör mõtleb sellele, aga kui ütleme näiteks ettevõte on väga huvitatud puhkusereisidest Kreekas, siis eh, see on üks viis, eh, kuidas oma riske kaitsta, maandada eh, just nimelt krediidiriski vahendustehingute läbi. muudatus kaks, kolm, seitse on ka põhjustanud üsna palju huvi ja siin ma juhin tähelepanu sellele, et, et heitmete load ma räägin muudatusettepanekust kakssada kolmkümmend seitse, kus on need eh, heitmete lubade kahanemine aja jooksul ja kui küsitakse, milles asi on, tegemist on teemaga, mida tavaliselt käsitletakse keskkonnakomisjonis, aga ma arvan, et see on selles kontekstis väga asjakohane, et ka meie komisjon tegeleks sellega. et eh, niimoodi saab turgu palju rohkem nurka suruda, eh, kui, kui miski väheneb ja see oligi see mõte selle muudatusettepaneku taga. ja nüüd äh, Sven, äh, kas sina variraportöörina soovid midagi ah,, sa ei ole variraportöör, mul on siin niimoodi kirjas. ai, Pascal, jah. Äh, näidab, et sekretäriaadi arvutis on mingi viga sees Pascal, kas sa soovid ka sõna võtta? ei soovi. Äh, ma lihtsalt rõhutaksin, et äh, enamikel juhtudel Prantsuse muudatusettepanekud olid sarnased, kuigi nad esitati äh, erinevate fraktsioonide poolt ja minu omad ei olnud mitte kunagi teiste omale sarnased. nii et, et ei maksa näpuga kõigi prantslaste peale näidata, aga muidu ma olen nõus härra Dominiciga, me ootame ära, millised need kompromissmuudatusettepanekud. kahju, et meil ei olnud võimalik neid raportööriga veel arutada. Kei, kas sina soovisid ka sõna? härra Langen soovib sõna. me ei ole neid siiamaani arutanud mitte ajakava pärast, vaid sellepärast, et olid lihavõtted ja me kaotasime tegelikult äh, kaks nädalat, enne kui ma sain need tõlkesse saata, nii et, et äh, mina ei ole süüdi, et lihavõtted tulevad siis, kui nad tulevad. jah, me üldse oleme siin kõik töökoormusega hädas. Keit ma arvan, et äh, väga suur töö on nende muudatusettepanekutega teinud ja ma jään ka ootama kompromisse ja üksikasjalikku sõnastust, aga ma arvan, et arvestades seda, mis täna öeldi, ma mõtlen, et äh, kas äh, võib-olla ei peaks tulema selle teema juurde, et võib-olla finantssektori ettevõtetele tuleks tõesti mingid sihtmärgid seada varade klasside järgi ja seda oleks võib-olla vaja kiiresti, kui arvestada näiteks seda, et krediidivahetusriskide äh, turg on juba üheksakümmend viis protsenti kõigist toodetest, nii et me peaksime tõesti vaatama, kuidas komisjoni panna tulevikus ka selline ettepanek äh, sisse lülitama. hästi, härra Ferber. Äh, suur aitäh mul paluti kõnelda muudatusest kolmkümmend seitse. ja ma loomulikult annan küll härra Langenile õiguse, kui ta ütleb, et kolmekümmet sõitjat ja, ja saja osas on erineval arvamusel, sellepärast et me kuulsime täna ekspertidelt, et et äh, me ei saa siin erinevaid mängureegleid äh, rakendada. mul oleks muidugi väga hea meel, et kui me peame muudatusettepanekute juurde ka põhjendused kirjutama, et ma, nagu, et selles muudatusettepanekute vihikus oleks ka põhjus, põhjendused ära toodud. sest minu büroo nägi nii suurt vaeva ja, ja neid põhjendusi ei ole mitte kuskil kirjas et mis on pank, mis ei ole pank, ähm, mulle mingisugust head definitsiooni peale selle väi-, äh, pähe ei tulnud, kui et äh, lähtuda finantsinstrumentide turu direktiivi vastavast definitsioonist. nii et ma loodan, et härra Langen ka selle minu mõtte suudab kajastada oma raportis. härra Langen, te saate veel lõpus sõna? ei, siin on tegu tehnilise probleemiga, ütleb härra Langen omaalgatuslike raportite puhul enam põhjendusi ei ole vaja, ainult äh, nende raportite puhul, mis on äh, õigusloomulise iseloomuga, ainult seal on põhjendused vaja veel muudatusettepanekutele lisada. suur tänu. Thank you, madam chair, I think you... Uh, aitäh ma tahaksin tänada härra Langenit, kes on teinud äh, väga suure töö ära kas äh, sa üldse lihavõtteid pidasid? jah. mulle tundub, et äh, peaaegu kõik mainiti juba ära. kas ma sain aru äh, õigesti, mida sa ütlesid muudatusettepaneku kakssada kohta, et sa soovid iga juhtumi üksikult kaalumise põhjal teatud instrumendid ära keelata? küll sina oled ikka naljakas tüüp. selliseid on meil vaja. Äh, kui ma kuulasin täna ühte meie esinejatest kuulamisel, siis sa, sa oled nüüd ärakeelamise poolt, aga mina tahaksin selle sõna välja jätta, nii et ma saan ikkagi asjast õigesti aru. ja härra Jouet vastas tegelikult sellele küsimusele ja ta ütles, et, et tema arvates see ei ole kasulik ning äh, teades seda, mida ta on öelnud ja mida Prantsuse valitsus on öelnud, siis nad on teie poolel, härra Langen. Äh, äh, minu arvates see ei ole kasulik vahend. ta ütles, et ta on muudatuse kakssada poolt, parandab esinaine very simple, do you want to have a ban? Äh, asi on väga lihtne, kas te soovite keeldu või ei? Ich sehe, ich sehe jetzt den Widerspruch zwischen dem siin on vastuolu ähm, krediidiriski vahetustehingute keelamise ja hoiatuse puhul sellepärast äh, härra Schmidt soovib siin saada hoiatusi, mina ja mina räägin keeldudest, nii et me peame siin mingisuguse kokkuleppe leidma. kõikide asjade puhul, mida me siin otsustame, me peame, saame enamuse toetuse, see puudutab kõiki otsuseid siin. Olle Schmidt. Olli Schmidt oli vist viimane kõneleja, keegi teine ei ole mulle sõnasoovist märku andnud. aga ei, härra Langen ah,. Right, we've run out of meil ei ole rohkem kõnelejat, kui teie, härra Langen, soovite midagi öelda kokkuvõtteks, siis saate sõna. suurepärane, siis ma tänan kõiki. ja ma loodan, et proua esinaine peale minu kõnet ka koosoleku lõpetab. suur aitäh teile selle eest. kuid nagu öeldud, oleme me praegu läbirääkimiste äh, faasis, nii et äh, seda lõplikku kuupäeva, millal hääletatakse, ei ole kokku lepitud. me lõpetame nüüd oma koosoleku ja siia jäävad ainult koordinaatorid, koordinaatorite koosolek hakkab kaheksateist kolmkümmend ette